kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele, tere õhtust kõigile. täna on mul hea meel siin tervitada Euroopa Parlamendis rahvusparlamentide liikmeid. meie tänane eesmärk on rääkida erinevate erinevates parlamentides toimuvat tööd uue kalandusalase rohelise raamatu kohta ning sooviksin teile teatada, et meil on siin kolmkümmend kaheksa parlamendilaadi, saadikut kahekümne kolmest erinevast kogust ja sooviksin tervitada siin ka mere- ja kalandusasjade voliniku proua Vanakit ning tänan teda selle eest, et ta äh, tuli täna meiega siia vestlema, et esindada Euroopa äh, Komisjoni vaateid ja kõigepealt ma selgitaksin, kuidas meie töö siin käib, ma loodan, et see sobib kõigile ja annab teile kõigile võimaluse sõna võtta. kõige esimeses voorus, pärast seda, kui sõna saavad Rall ja proua Almanaki, siis esimeses sõnavõtjate voorus saavad sõna Äh, saavad sõna igast, äh, äh, igast riigist parlamendi, üks parlamendi esindaja sõna ning ta saab sõna neljaks minutiks, et e-, esitada oma, oma koduriigi poolseid vaateid. nii et ühesõnaga need riigid, kelle, kus on kaks koda parlamendis, ka sealt saab ainult üks esindaja sõna. ma sooviksin, et te lepiksid omavahel kokku ja paneksite kirja inimese, kes saab teie parlamendi poolt sõna ning äh, äh, Asherid tulevad, võtavad teie käest äh, selle nime paberilehel ning kui mm, kui te ei soovi sõna võtta, siis loomulikult ei ole see kellelegi kohustuslik aga me sooviksime teada nimeliselt, kes võtab sõna millise parlamendi nimel ning pärast seda, kui parlamendi esindajad, igast parlamendist üks esindaja on sõna saanud, siis avame arutelu, kus saavad sõna kõik teised äh, parlamendi liikmed, parlamenti teeliikmed ja samuti ka Euroopa Parlamendi liikmed. ja selleks äh, Eh, saadame me ringi uuesti eh, paberilehe, kuhu saavad sõnasoovid oma nimed kirja panna, nii et kõigepealt saavad sõna parlamendi üks esindaja ning pärast seda eh, saavad sõna need parlamendi liikmed, kes, parlamendi liikmed, kes pole esimeses voorus sõna saanud. ma saavad, tahaksin teile öelda ka, et meie koosolek äh, koosolekut on võimalik jälgida Urvi et Orvi tõesti kõikjal Euroopas äh, ja üle kogu maailma. ning nüüd kõigepealt annaksin sõna volinik proua Damanakile, kes saab sõna kümneks minutiks, palun, proua volinik, teil on sõna. Thank you, madam chair. Honorable members of aitäh, proua eesistuja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed ning rahvusparlamentide liikmed. mitte tihti ei ole mul võimalik kohtuda koos Euroopa Parlamendi ning rahvusparlamentide saadikutega ja seetõttu on mul väga hea meel täna siin viibida. eriti võttes arves seda, et Lissaboni leping viib meie koostöö uuele tasandile tänaseks on Euroopa Parlamendil täieõiguslik roll otsuse langetamisel kalanduspoliitikas ning merenduspoliitikas ja ka rahvusparlamendid on selles osas võimu juurde saanud. täna tahaksin ma anda teile ülevaate sellest, kuhu oleme jõudnud ühise kalanduspoliitika reformiga ning rääkida erinevatest teemadest, mis selles protsessis on tõstatunud nii konsultatsiooni faasis, kuid ka hilisematel kohtumistel erinevate sidusrühmadega ning ka Viigo eba, mitteametlikul ähm, äh, kalandus- põllumajandusministrite kohtumisel. kõigepealt äh, rääkides äh, regionaalsetest asutustest Äh, siis sellist regionaalset lähenemist äh, on äh, laialdaselt toetatud, kuid millise vormi see võtab, see on praegu veel selgitamisel. selge on igatahes see, et kindlasti peab selline lähenemine tooma neid tulemusi, mis on ette nähtud. me ei tohiks luua uusi struktuure ainult struktuuride enda loomise pärast, nad peavad tõepoolest ka mingid muudatused esile kutsuma. ja meie plaanid peaksid olema korraldatud äh, ümber liikmesriikide tegutsemise, ümber nende kodanikuühiskonna ning äh, teadusringkondade tegutsemise, selleks et ka neid kohaldada nii palju kui võimalik äh, kohaliku reaalsusega. ja just seepärast ongi meil vaja neid regionaalseid nõuandvaid nõukoguid, selleks et kasutada teadmisi kaluritelt ning kodanikuühiskonnast, liikmesriikidest ja selline regioonide poliitika võrdlemine, analüüsimine aitab meil kalavarude kasutamist ja majandamist äh, paremini korraldada. kui me räägime regionaliseerimisest, siis see tegelikult tähendab seda, et me läheme kalurite tasandile ja püüame siis leida viise, kuidas tööstust kaasata aktiivse partneriga, partnerina poliitika kujundamisel ja hea meelega kuulaksin ära ka teie seisukohad selle protsessi osas Läheksin nüüd järgmise teema juurde. mõned teist võivad nüüd küsida, mida see regionaliseerimine meie Euroopa Parlamendi jaoks tähendab. ja siin võin selgelt välja öelda selle, et muidugi põhilised poliitilised suunad pannakse paika vastavalt kaasotsustusmenetlusele koos parlamendiga näiteks pikaajalised plaanid ning eesmärgid, samuti ka erinevad püügireeglid, need otsustatakse parlamendi ning nõukogu ko-, poolt ühiselt. kuidas jõuda nende eesmärkideni, seda võib otsustada komisjon oma delegeeritud õigusaktides erinevad võrkude tehnilised näitajad, varustus, erinevad ajutised sulgemised, kõike seda saab äh, ise otsustada rakendusmeetmetes liikmesriik. Need on mõned näited ja kindlasti ei ole see nimekiri ammendav. ja nüüd äh, tuleksin ka selle turu dimensiooni või turumõõtme juurde ühise kalanduspoliitika puhul. siin me püüame vastutustunnet suurendada ning äh, pöörata enam tähelepanu tootjaorganisatsioonidele, kuidas äh, enam vastata turu reaalsusele, turu vajadustele, kuidas äh, saavutada paremaid tooteid ning kuidas levitada, kuidas paremini informeerida tarbijaid. muidugi me vaatame, peame vaatama seda, kuidas finantsvahendeid selle poliitika toetusel kõige tõhusamalt kasutada. seetõttu me peaksime äh, kõikidest riigi sekkumisvahenditest loobuma. ja selles suhtes on meie seisukoht selge. eriti just äh, olukorras, kus paljud kalavarud on praegu drastiliselt vähenemas, ei ole äh, praegune lähenemine enam elujõuline, me ei saa seda enam õigustada. me ei saa oma kalavarude hävitamist enam rahastada meil peaks olema mingisugune ühtne varustusabimehhanism selleks, et kalurid saaksid paremad hinnad oma toodete eest ja aidata paremini turge reguleerida. me nii et kalad, mida müüa ei saa, neid ei pea tingimata välja püüdma, vaid nad äh, pea, võiksid merre jääda eriti kui äh, räägime ühisest kalanduspoliitikast, siis peame silmas pidama muidugi ka äh, seda poliitikat, mis on suunatud väljaspoole Euroopa Liitu ja sellega seonduvad erinevad sotsiaalküsimused, inimõigused, välisdimensioon peab olema osaks ühtse kal-, kalanduspoliitika reformist. me peaksime parandama koostööd parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel selles valdkonnas ja soovitavalt äh, seda kolmepoolse lepingu näol, mille osaliseks on ka parlament. järgmine teema on äh, ülekantavad kalapüügiõigused. Need, äh, neil peaks olema ka teatud sotsiaalne eesmärk ja peaks olema võimalus nendele, kes oma õigused müüvad, et nad saaksid teatud kompensatsiooni kalavarud on ju avalik ähm, varu või loodusvaru ja seetõttu me peaksime seda majandama võimalikult pika äh, perspektiivi silmas pidada. me räägime siin kümnest, viieteistkümnest aastast ja kui õigused antakski nii pikaks perioodiks, siis pärast võib otsustada, kas see oli õigustatud või mitte ja kas seda õigust pikendada. ja samuti oleks sellel mehhanismil ka liigset, liigsele püügivõimsusele oma mõju. siiani on see poliitika olnud edutu ja väga kulukas. kuid äh, see kalapüügiõiguste süsteem on äh, muutnud äh, mitmeks, mitmed liikmesriigid palju vastutustundlikumaks ja vaatame, mida need kalapüügiõiguste ITR-id rahvusvaheliselt on saavutanud, me näeme, et kolme aastaga viiekümne protsendi võrra on näiteks Taani äh, kalalaevade puhul seda võimekust suurendatud ja sellel on olnud selge mõju kasumlikkusele Taani kalalaevade puhul, Eesti puhul need kaubendavad õigused et äh, vähendasid äh, sissetulekuid neljakümne protsendi võrra üle äh, viie aasta jooksul. Hispaania kalalaevade arvu vähendati kahesaja võrra nende, nende hulgas siis, kes Atlandi ookeanisse püüdsid. ja seda kõike saavutati nii, et ei pandud kogu seda koormust maksumaksjale ja seda ma soovisingi siin rõhutada. kui see ITR-ide süsteem seda hallatakse rahvuslikul tasandil, siis ma arvan, et see on kasutatav kõikides liikmesriikides, kuid enne, kui te sellele küsimusele endapoolse vastuse pakute, tahaksin rõhutada, et tulevikus ei ole mingisugust kalalaevade kasutamist maksumaksjate rahu, raha abil me kõik teame, et praegu on käimas äh, tõsine majanduskriis ja ma ei näe ühtegi äh, rahandusministrit, kes vabatahtlikult äh, tahaks välja tulla omapoolse rahastusega selleks, et eraldada selleks vahendeid siis riiklikust eelarvest, ma olen selle arutanud nendega ja siin mingit sellist võimalust ette näha ei ole. nii et kui te ütlete ei ITR-idele või ülekantavatele kalapüügiõigustele, eh, siis eh, peate olema teadlikud ka tagajärgedest. nii et see peaks olema teatud välju, väljumisstrateegiaks kaluritel aegadel, kus teistsuguseid väljumisstrateegiaid ei ole. muidugi on siin mitmeid eh, reservatsioone Euroopa Liidus sellise ülekantavuse kohta, kuid samas on see stabiilsuse säilitamise huvides ja ma ei ole siin, ei ole välja pakkumas seda, et õigusi saaks üle kanda kalurite vahel erinevates liikmesriikides, seda süsteemi peaks kasutama ainult äh, liikmesriigi sees, äh, mitte piiriüleselt. ja nüüd rääkides väikepüügist, väikekalapüügist, äh, see peaks sellest süsteemist välja jääma. Neil on võimalik liituda sellega ainult vabatahtlikkuse alusel ja kui nad otsustavad selle süsteemiga ühineda, siis äh, õigused äh, väikekalapüügi puhul peaksid jääma just sellesse segmenti, sellesse sektorisse, neid ei ole võimalik osta suuremate aluste poolt. ja samuti peame olema valvsad äh, selles osas, et liialt ei kontsentreeruks õigused ühte kohta. üldisemalt rääkides, kui me räägime väiksematest laevadest, kalalaevadest, Äh, siis äh, peame neile andma teatud soodustusi, teatud eeliseid, sest praegu on nemad äh, ebasoodsamas olukorras, nende kalastuspiirkonnad on piiratumad. kuid samas nende tegevus on töömahukam ja nad loovad enam töökohti. nii et nende ettevõtete või nende laevade huvide eest seismine minu jaoks on täiesti loogiline tahaksin teid teavitada ka sellest, et mitmed liikmesriigid, mitmed valitsused ei ole meiega ühel meelel ja nad ei taha eri lähenemist väikestele laevadele. ja tahaksin öelda ka paar sõna vesiviljeluse kohta. ütlematagi on selge, et vesi viljelus on lahutamatu ühise kalanduspoliitika osa ja seetõttu me peame vaatama, kuidas selle olulise sektori vajadusi äh, reformiprotsessi kaasata. ja ma olen vaadanud kõiki neid äh, äh, punkte, mis on välja toodud ka parlamendi raportis ja kõike seda, mida on öeldud vesiviljeluse kohta ja tänane mõttevahetus on minule suurepäraseks võimaluseks ära kuulata ka rahvusparlamentide esindajate arvamused selles küsimuses. kuna tegemist on otse valitud äh, rahvaesindajatega, siis äh, teil on ka täielik õigus oma valijate vaateid äh, meile edastada ja see on väga oluliseks hüppelauaks ka meie edasisel koostööl muidugi alati ei ole me kõiges ühel meelel, kuid kindlasti on meie eesmärk ühine, et meil oleks majanduslikult tugevam kalandussektor. kalandussektor on väga oluline rannikualade seisukohast. see aitab säilitada töökohti nendel aladel, kus muid töökohti ei jätku. hea meelega kuulan teie arvamusi, aitäh, proua eesistuja! Eh, suur tänu teile, proua volinik. suur tänu, et te tõstatasite need olulisemad küsimused, millest me peaks täna rääkima ning järgmisena annaksin ma sõna Euroopa Parlamendi raportöörile. tema on proua eh, Patrou Neves, ma paluksin, et ta räägiks viis minutit. nii et me paluksime teil esitada eh, Euroopa Parlamendi seisukoha komisjoni rohelise raamatu kohta Senhora Presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu. proua esinaine, proua volinik. alati on meil hea meel äh, koos teiega siin olla ja äh, eriti hea meel on täna on mul selle üle, et meil on erilised külalised liikmesriikide parlamentidest. ma tean, et tänane koosolek näitab ka, kui suur on huvi eh, niisuguste teemade vastu pärast Lissaboni lepingu jõustumist. tahaksin tervitada siin ka Euroopa Liidu teiste institutsioonide esindajaid ja teisi külalisi, kes meiega täna ühinenud on. praegune kontekst on kalanduspoliitika reformi üle arutamiseks väga õige, miks nii? kolm kuud pärast seda, kui rohelise raamatu raport vastu võeti, on eh, nüüd hea väikese ajavahega vaadata, mis vahepeal on toimunud ning kokkuvõtteid teha. samuti on oluline see, et täna on kokku tulnud kõige juhtivamad seadusandjad erinevatelt tasanditelt kätte on jõudnud aeg tegutsemiseks ja e, meie raportis on Euroopa Parlamendi seisukohad väga selgelt väljendatud. loodan, et ma ei ole liiga optimistlik, kui ma e, e, võin öelda, et, et see näitab ka Euroopa Parlamendi valmidust edasi minna pärast Lissaboni lepingu jõustumist vastavalt lepingule on parlamendil nüüd täiendatud kaasotsustusõigused, samuti on meil võimalus Euroopa Liidu elanikkonnaga konsulteerida ja selles kontekstis toetab Euroopa Parlamendi enamus meie tehtud ettepanekuid ja, ja komisjoni ettepanekuid ning äh, praegu toimuvad ka avalikud konsultatsioonid. tegemist on sellise ühtse protsessiga ja äh, meil on täitsa õige aeg arutada neid küsimusi. Euroopa Parlament on ühisele kalanduspoliitikale õiged rõhuasetused pannud ja usun, et te olete kõik meie seisukohtadega juba tutvunud, nendega, mis on esitatud raportis, me tahame kalavarusid säilitada, tahame ökosüsteemide äh, kaitset toetada, tahame ka kalameeste elukutset toetada, nii äh, kalamehi kui ka naisi, kes kalandussektoris töötavad, tuleb toetada, samuti tuleb arvestada erinevaid maksustamisvõimalusi, tegevuskavasid, vastavalt erinevate äh, liik-, liikmesriikide laeva, laevastikude vajadustele on vaja arvestada. samuti on tähtis stabiilsus ja tasakaal kalandussektoris. raportis tuuakse välja eh, ka see, et kalandussektor on eh, väärtuslik eh, toiduainete turu täiendaja, aga samuti ka töökohtade looja samuti on tähtsal kohal Euroopa Parlamenti kriteeriumidest lähtuvad eh, kolmandate riikidega sõlmitavad lepingud ning integreeritud merenduspoliitika, eh, mis rajaneb säästlikul mereressursside ja kalaressursside kasutusel. Need on ainult põhipunktid, mis ma kõik üles lugesin, aga eriti tahaksin välja tuua kolm teemat. kõigepealt regionaliseerimine või siis ka detsentraliseerimine. ma mäletan, et nimetatud ettepanek tehti kõigepealt komisjoni rohelises raamatus ja peaaegu kohe sai ta üksmeelse toetuse osaliseks Euroopa Parlamendis. volinik on vahepeal mitmeid äh, samme astunud, koostöös teiste äh, volinikega ning äh, välja on tulnud ka regionaliseerumise juriidilised probleemid. harmoneerimise puhul äh, võib öelda, et re-, regionaliseerimine muutub isegi võimatuks. viitan siin ühele komisjoni varasemale teatisele sellel teemal seetõttu oleks vaja ehk veidi kommenteerida seda teemat. kui komisjon räägib rohelises raamatus regionaliseerimisest, siis tehti seda lähtudes Lissaboni lepingust ja teiseks, mina arvan, et äh, juristid isegi kui see on väga raske või võimatu, püüavad siiski leida eh, ka eh, juriidilisi lahendusi selle protsessi elluviimiseks ning eh, kolmandaks, horisontaalsete otsuste vastuvõtmisel on tekkinud raskusi, aga samas ei ole mingisugust mudelit, millele me võiksime toetuda, mille alusel me võiks regionaliseerumist hinnata lõpuks tahaksin välja tuua ka selle, et et regionaalsed konsultatsioonid peavad olema aktiivsemad, regioone tuleb rohkem otsuse tegemisse kaasata, nad peavad olema paremini esindatud. samuti tuleb regioone piisavalt rahastada, et nad saaksid oma õigusi kasutada samuti on tekkinud küsimusi väikepüügi ja, ja tööstusliku kalapüügi vahel. rohelises raamatus juba käsitleti seda teemat ja Euroopa Parlament toetas rohelise raamatu lähenemist iseäranis äh, toetati mõtet, et nende kahe kalapüügiliigi vahel või süsteemi vahel tuleb vahet teha ning samuti peeti oluliseks täpsete definitsioonide väljatöötamist. nüüd, kui Euroopa Komisjon tahab erinevaid laevastikke uuesti määratleda, siis kavatseb ta teha seda äh, kolme kriteeriumi alusel, kõigepealt kalalaevad, teiseks äh, meeskonnad ja kolmandaks äh, laevade võimsus praegused kriteeriumid on muide äh, suuresti vananenud, tehnoloogia, mida kalalaevadel kasutatakse, on vananenud ja seetõttu on kalameeste ees tohutud väljakutsed praegu, aga selle kohta ei ole mitte sõnagi öeldud. me ei, arvame ju kõik, et reformi on vaja, aga kui niisuguseid detaile ei avas, arvestata, siis ei ole tegemist tõelise reformi vaimuga. samuti ei tohi ära unustada kalapüügi puhul kalavarude haavatavust, tundlikkust, kalastamise jätkusuutlikkust, arvestades seda, et et üldiselt on kalavarud vähenenud võrreldes nüüd äh, eelnevate perioodidega peab üle vaatama ka, millised on meie kalapüügiregioonid, kuidas need on defineeritud, äh, kuidas toimub kalapüük äärepoolseimates piirkondades ja millised äh, ökosüsteemid on kõige tundlikumad. kõik need eesmärgid peavad kajastuma ka piiratud kalapüügipiirkondades. ja lõpuks meie eesmärk on see, et Euroopa kalameestel oleks piisav sissetulek, kalapüük oleks ökoloogiliselt säästev ning seetõttu meie kalandusreform peab olema põhjalik. kalandusreformist oleme me kuulnud juba sellest ajast saadik, kui kalandusvolinik esimest korda meie komisjonis käis, seega me ainult toetame teie jõupingutusi reformimisel. tänan väga. nüüd, kus te olete ära kuulanud proua voliniku ja samuti ka parlamendi raportööri, saavad sõna rahvusparlamentide esindajad ja neljaks minutiks me oleme siin kõneaega väga karmid. ning äh, sõna on palutud erinevatest äh, kogud- äh, äh,, kogudest parlamentidest ja eri riikidest. alustan Küprosest ning äh, kõigepealt saab sõna Dinos Hadanikolas. tema esindab äh, Küprose parlamenti, ma ei oska seda välja lugeda, ma loodan, et ma seda väga valesti ei öelnud, neli minutit. aitäh, daamid ja härrad! hästi on teada see, et kahe tuhande teisel aastal toimus äh, laiamahuline ühise kalanduspoliitika reform ja muidugi kogu kalandusmaastik on pärast seda muutunud ja edasi läinud. meil on endiselt äh, täheldada liigset püügivõimsust ühenduse laevastiku puhul ja see puudutab tõsiselt äh, ka mitmete kalade varusid, mida kalastatakse Euroopa Liidu vetes ja sellel on mõju ka meie kalalaevastikule ja selle tegutsemisel, nii et ajad on kindlasti rasked ja meil on vaja radikaalset muutust kalanduspoliitikas selleks, et seda moderniseerida ja selleks, et tõsta keskkonnakaitsestandardeid kõrgemale ja selleks, et pakkuda turul kvaliteetseid kalandustooteid ja seetõttu peaksime ümber pöörama praegused trendid, mida võib täheldada praeguses ühises kalanduspoliitikas. meil on ühtsed reeglid, mis kehtivad kõigile komisjoni rohelises raamatus on teatud suunanäite selles osas, et kuidas peaks kalanduspoliitika edasi arenema. asjad on muutunud ja nüüd Lissaboni leping on jõustunud ja see muudab ka kogu seda konteksti, meil on vaja süsteemi, kus oleks toimiv otsuste langetamise protsess. siin tõstatub terve rida küsimusi, kui räägime ühise kalanduspoliitika reformist ja pööraksin tähelepanu mõnele neist eh, siis just Küprose seisukohast. kõigepealt eh, räägime ranniku rannapüügist. meil peaks olema eristatud eh, lähenemine just rannapüügile. kui me vaatame näiteks Küprose vabariiki, siis võib-olla need arvud ei ole suured, kuid samas meie majanduse seisukohast on see kõik väga oluline ning ka meie tuleviku seisukohast on see tähtis. peame vaatama neid reegleid, mis kehtivad äh, Euroopa Liidu liikmesriikide rahastuspanusele äh, ja teiseks, äh, kui räägime vesiviljelusest, siis meie leiame, et jätkusuutlikkus vesiviljeluse puhul peaks olema oluliseks osaks ühtsest põllumajanduspoliitikast, kalanduspoliitikast ja kokkuvõtteks võin öelda, et väga oluline on, et sellised ühiskoosolekud toimuvad selleks, et kõik sidusrühmad, kõik, kes on, keda see teema puudutab, keda see ühise põllumajanduspoliitika reform puudutab, et nad saaksid kokku tulla. nii et äh, saaksime kuulda parematest praktikatest, headest kogemustest ja siis on meil võimalik äh, ka saada kogu sellest äh, valdkonnast parem ettekujutus, aitäh! suur tänu teile teie sõnavõtu eest ning järgmisena saab äh, sõna Belgia äh, esindaja härra Komret ning äh, samuti on nüüd võimalus hakata teil oma nime kirja panema juba teiseks vooruks. nii et kirjutage oma nimi neile lehtedele, mis nüüd laiali jaotatakse. härra Kombrit, teil on neljaks minutiks sõna. suur tänu teile proua eesistuja, lugupeetud proua volinik. meil on väga hea meel selle üle, et see kohtumine on korraldatud, tegu on väga tähtis küsimus. nüüd taaskord on kõne all äh, taas on kõne all meie kalalaevastiku ümberkujundamine. see eh, puudutab nii väikepüügi kui ka jätkusuutliku kalapüügi küsimust. me arvame, et see, kuidas see on nüüd paika pandud rohelises raamatus, on väga eh, oluline, see puudutab ka teadusuuringuid, jätkusuutlikku kalapüüki ning samuti ka sotsiaalseid ja haridusküsimusi. me leiame, et on väga oluline ka eristada neid küsimusi omavahel. väike kalapüük, jätkusuutlik väike kalapüük eh, on raskustes vähemalt teatud liikmesriikides. oluline on, et võetaks kasutusele meetmed selleks, et väike kalapüük, eh, rannapüük alles jääks. mina kui Flaami parlamendi esindaja võin öelda, et äh, kalastusküsimused, keskkonnaküsimused ning äh, töökohad äh, sadamates nõuavad teatud teadmisi. see, ta pole võimalik lihtsalt niisama teha, see tähendab seda, et äh, kala, väikekalapüüki on võimalik, on, on vajalik toetada nii, et see toimiks edasi ka siis, kui muudatused on läbi viidud, see oli ka kõik, mida ma öelda soovisin, aitäh! suur tänu teile! järgmisena saab neljaks minutiks sõna Taani esindaja, härra Tahen Lehat. Teil on neljaks minutiks sõna. Tak, fru formand. På vegne af det danske folketing, tak for initiativet til dette komitémøde ved fru Esteves. suur tänu, et te korraldasite niisuguse koosoleku. ma esindan Taani konservatiive ja mul on hea meel, et saan nii tähtsaid teemasid siin täna teiega arutada Taanile teeb eriti muret jätkusuutlik kalandus kahe tuhande üheksanda aasta sügisel arutasime ka meie oma parlamendi kalanduskomisjonis rohelist raamatut ja eh, peab ütlema, et kalandusreformis on eh, mitmeid väljakutseid, väljakutsed saab lahendada ainult kõigi osalusel kõigi koostöös, liikmesriigid, kalandussektor, kodanikud, ilma ambitsioonita re,, äh, reformita jäävad meie mered kaladest tühjaks ja sellel võivad hoopis äh, ettearvamatud tagajärjed olla ka meie tööhõivele. eesmärk on jätkusuutlik kalavarude haldamine e, ning kalanduse seostamine erinevate teiste poliitikatega. samuti e, tuleb kaaluda, kuidas ülepüüki vähendada, kuidas e, kalamehe elukutset väärtustada. miks mitte sisse viia struktuurilised stiimulid kalameestele. võib-olla saaks ka paremini hallata kaaspüüki, soovimatut kaaspüüki. kalameestel peaks olema võimalus valida, millise eh, režiimi järgi töötada eh, ning ka neil peab olema vastutus eh, oma olukorra eest praegusi määrusi tuleb täiendada nii, et individuaalseid kvoote määrab ära eelkõige väljapüük ja ma arvan, et see aitab meil edasi minna. vaba kvoodi korraldus võiks olla praeguse ümberkorralduse vastaseks äh, võimaluseks. samuti on oluline kalapüügivahendite valik, äh, mis aitab kalameeste endi huvides ähm, kõige kasumliku, äh, kasumlikuma kalastusviisi valida samuti on oluline arvestust pidada väljapüügi kohta ja kontrollida ning äh, meie komisjon arvab samuti, et väljapüügi reguleerimine peab lähtuma kvootidest. Pues muchas gracias. suur tänu teile, järgmisena saab sõna Eesti nimel Riigikogu esindaja härra Soosaar. härra Soosaar, teil on sõna, neli minutit. head daamid ja härrad, kolleegid teistest Euroopa parlamentidest, meie sotsiaaldemokraadid Eesti parlamendist koos härra Kalev Kotkasega, siis loeme euroopa uut kalanduspoliitikat äh, väga oluliseks eesti valitsus on äh, põhiteesid heaks kiitnud aga me arvame et äh, lisaks kõigile muudele mõõdetele on ka kalapüügil ja kalandusel väga suur kultuuriline mõõde sest eestlastel ja, ja teistelgi rahvastel kes elavad läänemere kaldal on traditsiooniline kalapüük olnud alustegevuseks rahvuslikule kultuurile ja siin võib-olla on ka õige aeg meelde tuletada ühe rootsi kuninga kui ma ei eksi oli see gustav iii kes ütles et tema alamad peavad iga päev sööma ära mõne väikese kala koos luudega et see on tema riigi alamatele väga kasulik nii et kalandusel on ka see oluline mõõde. me üldjoontes kiidame heaks rohelise raamatu teesid aga Eh, tahaksime eh, rõhutada mõningaid eh, momente näiteks meie arvates on äärmiselt oluline toetada just individuaalseid ja ülekantavaid kvoote sest et nende alusel on võimalik toetada just rannakalandust ja võib-olla natuke rohkem ka ohju pähe panna tööstuslikule traalpüügile ja suurpüügile mis kipub kontsentreerima kontsentreeruma üksikute firmade ja üksikute ettevõtjate kätesse. samuti oleks väga oluline vaadata kuidas ikkagi toimib see ahel kalur kokkuostja ja tarbija. kui kalur eestis äh, räime eest mis praegu maksab kroon mis on noh väga väike see on alla euro sendi isegi kilo eest siis äh, poodi jõuab see kala kümneid kordi kallimalt mis on ebaõiglane kaluri suhtes ja ebaõiglane ka tarbija suhtes. Eh, edasi eh, oleme me seisukohal et on äärmiselt tähtis eh, koostöö kaluritega ja nende kaasamine otsustusprotsessi et kalur ei tunneks et otsused tema elu ja tuleviku üle langetatakse kas europarlamendis või, või tallinnas eesti parlamendis või ametnike või teadlaste poolt üksinda et oleks suurem koostöö just nende meestega ja naistega muideks eestis on ka üsna palju naisi kes töötavad kaluritena eh, et kuidas ikkagi kalavarusid hoida ja säilitada siis äh, äh, ei saa kesta tõenäoliselt lõpmatuseni ka korilus viimane koriluse äh, elulaad milleks siis kalapüük on ilmselt on väga ja väga oluline et äh, arendatakse ja koos arendaksime vesiviljelust sest ähm, tulevikus äh, just lähtudes sellest et kala on äärmiselt tähtis toiduaine inimkond vajab seda peame me õppima kala kasvatama ja aretama. me arvamegi et roheline raamat võiks äh, olla palju kardinaalsem vesiviljeluse suunas ja võib olla veel rohkem ja tugevamini toetada traditsioonilist äh, kalapüüki rannakalandust sest äh, ähm, sellest äh, sõltub ju ka tegelikult euroopa liidu kultuuriline mitmekesisus sest rannapüügi osas oleme me ju paljuski erinevad ja ja ma olen mõelnud sellele et kui kui kalad kui me tunneksime ja mõistaksime kalade keelt eh, siis me ilmselt taipaksime seda et eh, ka looduses on vaja hoida sama suurt eh, mitmekesisust nagu on meil mitmekesisus siin euroopa parlamendis. aitäh! tänan suur aitäh teile! ja järgmisena saab Soome eduskonna nimel härra Madis Nylund neljaks minutiks. fru ordförande, fru komisjonär, bästa kolleeger, åhörare. eesistuja, volinik, kolleegid. Soomes hindame kõrgelt kutset tänasele koosolekule ja tahaksin välja tuua mõned olulisematest teemadest, mida meie Soome parlamendis arutasime. meil on hea meel, et rohelises raamatus äh, on välja toodud tõsisemad äh, probleemid selles valdkonnas, äh, kuid tegelikult on tõsi ka see, et kalavarude olukord eri piirkondades on väga erinev, näiteks Põhjameres üheksakümmend kolm protsenti turskadest jõuavad võrkudesse Eh, enne, kui nad on kas või korragi kudeda jõudnud. Eh, näiteks eh, räime või heringa puhul on see protsent meie puhul umbes kakskümmend protsenti. nii et me peame väga ettevaatlikud olema seda olukorda analüüsides ja teine küsimus, mille tahtsin tõstatada ja mis on samuti Soome jaoks väga oluline, on rannikupüük kõige olulisemaks teemaks on siin kasumlikkus ja siin on väga oluline ka varustuse küsimus, kuidas arendada varustust, kalapüügivarustust selleks, et rannapüügiettevõtetel oleks võimalik oma tootlust ja kasumlikkust parandada. sest rannikupüük aitab kindlasti kaasa äh, ka mitmekesisuse säilitamisele kalanduses. nüüd äh, rääkides äh, alustest, teatud alustest loobudes, loobumine kindlasti vanadest alustest peab mingil hetkel loobuma, peame otsustama keskkonnasõbralikemate laevade kasuks ja lõpetuseks see puudutab äh, reegleid, äh, mis äh, sunnivad kala, kalureid siis kõrvale jätma soovimatu püügi ja siis selle tagasi merre laskma, sellel on tõsised tagajärjed Läänemerele ja kindlasti peame me selle, mm, sellele lõpu tegema. suur tänu teile! järgmisena saab Prantsusmaa nimelt kõigepealt eh, Rahvusassamblee esindaja Daniel Faskel. lugupeetud proua eesistuja, volinik, kallid kolleegid, ma olen väga hea meel selle üle, et Euroopa Parlament osaleb selles tähtsas arutelus, see puudutab loomulikult ka Rahvusparlamenti. mina olen Prantsuse saadik Rahvusassamblees ning äh, äh, ma sooviksin esile tõsta mõningaid olulisemaid aspekte. kõigepealt eh, teadusekspertiisi tähtsus Euroopa Liidus. me pidevalt räägime sellest eh, kaluritega, kui oluline on adekvaatselt hinnata kalavarude tegelikku suurust ehm, arvamused on väga erinevad, eh, ühelt poolt Euroopa Komisjonis, teiselt poolt kalurite poolt, sest äh, minu meelest ei lähtuta samadest teaduslikest andmetest, see on oluline küsimus. teine aspekt on see, et loomulikult tuleb rääkida eh, väga üldiselt kalavarudest, kuid samas on eh, eh, samas peame vaatama, mis, mis seda, mis toimub koha peal, sest probleemid ei ole absoluutselt sarnased ühes kalas, kalastuspiirkonnas ja teises. mina näiteks olen pärit sellisest piirkonnast, kus väga palju erinevaid äh, kalu välja püütakse ja see tähendab seda, et äh, probleemid on täiesti erinevad nendest, nende piirkondadega, mis, äh, kus püüetakse ainult üht liigi kala. nüüd teiseks puudutab kalurite kaasamist ühtses, ühtse kalanduspoliitika väljakujundamisse, see oleks väga tähtis. väga oluline oleks välja kujundada mitmeaastane kalanduspoliitika ettevõtetel on vaja teada, mis tulevikus toimuma hakkab. ei ole võimalik lubada, et nad peavad iga aasta äh, ära, peavad ootama aasta lõpu selleks, et teada, kuidas nad tulevikus äh, äh, töötama saavad hakata, see on täiesti talumatu kaluritele, see on kalandussektoris töötajatele täiesti talumatu. see aspekt tuleb, seda aspekti tuleb arvesse võtta. mis puudutab individuaalseid kvoote, siis võiks see puudutada iga individuaalset püüdjat, mida võiks edastada, kui samas võib see destabiliseerida kalanduspüüki, kalandust Euroopas, võib ohtu seada ka rannapüügi. Euroopas on rannapüük väga-väga oluline. minu jaoks on see väga tähtis punkt. me võime eh, Eh, võime sama hulla, hulga kala välja püüda eh, suure laeva, kus on, kus on palju püüdjaid peal ja samas ka eh, suurema laevaga, kus on vähem püüdjaid peal. me peame toetama selliseid ettevõtteid, kes annavad tööd inimestele. samuti tuleb mõelda sellistele küsimustele nagu ta, nagu äh, saagi tagasiviise, äh, samuti kalapüügitehnikad. on selliseid kalapüügitehnikaid, on keskkonnale vähem ohtlikud, see on samuti väga tähtis küsimus, samuti äh, on küsimuse all näiteks masuudi kasutamine, diisli kasutamine, hübriidmootorite kasutusele võtmine ja nii edasi. ma arvan, et ka selle küsimusega peaks konsulteerima, selles küsimuse osas peaks konsulteerima komisjoniga ning mis puudutavad Euroopa Liidu läbirääkimisi e, kolmandate riikidega, näiteks e, sellistes küsimustes nagu, nagu tursapüük, mm, näiteks no, selle Norraga läbirääkimistes on see väga oluline küsimus, Euroopa Komisjon peaks suutma oma huvisid kaitsta, me soovime sellist ka, ka, ka, kalanduspoliitikat, mida oleks kergem mõista, mis oleks humaansem. suur tänu teile ja järgmisena saab Prantsuse senati eh, nimel sõna härra Škoti. aitäh, proua esinaine. senatis eh, ei eh, saatnud me erinevalt teistest mingit vastukaja komisjoni rohelisele raamatule. see muidugi ei tähenda seda, et see meid üldse ei huvita, vaid pigem oleme nii-öelda ooterežiimil ja püüame paremini ette, parema ettekujutuse saada nendest ettepanekutest, mis sellest tulenevad. ja siin on ka teatud äh, probleeme, mis tõstatusid arutelus senatis. esiteks äh, küsimus kalavarudest. muidugi äh, räägime me siin ülekantavatest kvootidest ja siin ütles ka Rahvusassamblee kolleeg, kui eh, kõik on muidugi nõus selle väärtustamisega, kuid eh, samas eh, peaks paremini defineerima seda, kellel täpselt on õigus osta kvoote, sest muidu tulevad, kaasnevad sellega väga suured spekulatiivsed riskid. ja Islandi näide seda ka väga hästi näitab. me muidugi teame, et siin ei ole mingeid lihtsaid lahendusi ja siin äh, on tegemist äh, erinevate äh, piirkondadega, erineva põhjapüügiga ja pinnapüügiga. kui räägime rahvusvaheliste kalavarude haldamisel, siis kontrollimine on selles valdkonnas päris keeruline, kuid samas peaks siin olema teatud sidusus, me peame tugevdama kontrolli äh, sest muidu ei olegi meil mingit võimalust mingit väljaspoolset kontrolli läbi viia. ja küsimuseks on, kas oleks võimalik teatud märg, märgistus välja tuua piirkonna kalatoodete osas, et siis soodustada Euroopa kalatoodete müüki. nii et rääkides põhilisest äh, õppetunnist, mis meie silmis on kõige tähtsamad. esiteks peame me tähelepanu äh, pöörama liigse püügivõimsuse küsimusele. Äh, peame vaatama, et siin oleks liialt administreeritud, administratiivne lähenemine, et kõik ei äh, pandaks paika ülaltpoolt. ja ma arvan, et selle seisukohaga on tegelikult kõik nõus teiseks ei ole võimalik äh, poliitikat läbi viia ilma poliitilise tahteta. ja kalanduse valdkonnas me oleme väga äraootavad ning ettevaatlikud äh, äh, selles osas, mis puudutab sotsiaalseid aspekte, ühiskondlikke aspekte. me sooviksime, et ka see uuesti sisse toodaks komisjoni ettepanekusse. esiteks äh, kutsealane koolitus äh, selles sektoris äh, tegus, tegutsejatele ja samuti ka turvalisuse küsimused. teame ju kõik, et tegemist on väga kõrge riskitasemega eluvaldkonnaga. kolmandaks tahaksin välja tuua seose ühise kalandus- ja ühise põllumajanduspoliitika vahel kalanduspoliitika reform eelneb äh, ÜPP reformile ja äh, jääme vaatama, et millised äh, on need läbirääkimiste seisukohad ja need, milline on see mänguruum läbirääkimistes rohelises raamatus on tähelepanu pööratud tootjaorganisatsioonide rollile ja ratsionaliseerimisele erinevate valdkondade vahel ja kindlasti sellist lähenemist me ka toetame, aitäh, proua eesistuja. aitäh, nüüd äh, Saksamaa esindajale sõna, Bundesrati esindaja. Julian Rumpf, palun. suur tänu, proua esinaine proua volinik, daamid ja härrad. tulen Saksa parlamendi ülemkojast ja mul on hea meel kommenteerida kalanduspoliitika reformi iseäranis, rääkides rannapüügist Schleswig-Holsteinis toimusid eelmise aasta novembris väga intensiivsed diskussioonid koos Euroopa Komisjoniga ja eh, muide meie Rüügeni sadam ongi äh, Põhja-Saksamaal kõige suurem äh, kalapüügisadam, äh, aga meie kalapüük selles maakonnas või, või liidu, sellel liidumaal toimub põhiliselt ikki, ikkagi väikekalapüügina, meil on kuni kahekümne kuue meetriseid laevu umbes seitsesada kaheksakümmend ja praegune olukord paneb kõiki neid meie liidumaa kalamehi väga muretsema. iseäranis liigne bürokraatia, sest praegu on äh, vaja täita erinev, umbes kaheksasadat erinevat nõuet, väikestele ettevõtetele on see peaaegu üle jõu käiv kindlasti ei ole võimalik probleeme lahendada eh, bürokraatia laiendamisega. uus kalanduspoliitika peab muutuma kasutajasõbralikumaks ning seda tuleb ühtselt rakendada kõikjal Euroopa Liidus. Eh, just seetõttu, et seda pole tehtud, on meil olnud möödalaskmisi, eh, me kannatame nüüd reeglite rikkumise, ülepüügi tõttu, aga kui nüüd rääkida liigsetest kalastamisvõimsusest, siis äh, muide meil Saksamaal, meil on, meil ei olegi enam äh, ülevõimsust. Äh, meie üldine kalandus või, või kalapüük rajaneb kvootidele, on stabiilne meie jaoks on kalanduspoliitika väga oluline me peame selle raames ka järelevalvet väga tähtsaks. jätkusuutlik kalapüük äh, peab olema iga äh, rannikuriigi südameasjaks. kalanduspoliitika reformi puhul on oluline ka kaasvastutus liikmesriikide vahel. vastasel korral pole rannikud kalandusel enam tulevikku väikekalapüügi puhul peaks olema võimalik tulevikus leida äh, rahastamist uutele rajatistele ilma äh, kalapüügivõimsuse suurendamiseta, lihtsalt täiustades ohutust, et me peame äh, kalanduspoliitika abil ka suutma vähendada soovimatut kaaspüüki, ähm, kalade mere tagasiviskamist. Need on ainult mõned ettepanekud. Läänemerel on meil ka äh, spetsiifilisi probleeme, seetõttu tuleb mõelda, kuidas tugevdada regioone, äh, regionaalset nõuande, nõukogu abi, nõukogude abil, nii et regioonidel oleks rohkem sõja, sõnaõigust, nii et samas ei tekiks liigset bürokraatiat suur tänu! suur tänu teile! ja nüüd saab Bundestagi eh, nimel sõna Holger Hopte. Frau äh, Vorsitzende, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf proua esinaine, volinik, kolleegid. veel kord suur tänu selle eest, et te meid siia kutsusite olen poliitikas olnud viisteist aastat. ja loodan, et tänane kohtumine läheb asja ette. suur tänu, et te mainisite juba algusel, alguses regionaliseerimist. Läänemere riike puudutab see väga, mitmed meil, meie piirkonnas töötab mitmeid kalandusega tegelevaid vabaühendusi. ja nüüd rääkides regionaalsetest kalandusnõukogudest, siis peab ütlema, et et nad ei alahindaks Brüsselis tehtud otsuseid doktor Rumpf rääkis vajadusest kontrollida kalalaevastikke, tahan ainult toetada teda. kala, kalalaevastiku üldine tugevdamine on hea, aga nii, nagu doktor Rumpf enne ütles, me ei tohi, me peame täiustama oma kalalaevastikku ilma selleta, et kalapüügivõimsused liigselt kasvaksid kalalaevastik Saksamaal on umbes kolmkümmend aastat vana, seega kindlasti tuleb midagi ohutuse ja kalameeste tervise hoidmiseks tagada, teha. kui soovitakse kokku hoida, siis peame mõtlema, mis see meile maksma läheb. mõel-, mõtleme nende Euroopa Liidu määruste ja direktiivide peale, mis varem on vastu võetud. me oleme ju vastu võtnud direktiivi, mis reguleeris äh, mere tagasiviskamist, samuti äh, regulatsioonid, mis puudutasid võrgusilma suurust. aga kõiki neid võib tõlgendada nii, nagu nagu te ise soovite. samas ei tohi ära unustada, et me peame kollektiivselt tagama selle, et kalavarud ei väheneks, selle, selle tõttu tuleb toetada kalandusuuringuid, vähendada liigseid püügivõimsusi me teame, et Euroopa Liidu laevastikku kui sellist pole olemas, igal liikmesriigil on oma kalalaevastik ja kui me räägime Euroopa Liidu äh, kalapüügivõimsusest, siis äh, Saksamaale äh, võib-olla langeks ainult kolmkümmend protsenti sellest. Te rääkisite ka sellest, et tulevikus laevade utiliseerimise eest enam tasu ei maksta aga milline oleks siis sotsiaalne garantii äh, kalandussektorile? kalameestele, kes enam kalamehe tööd ei saa teha. jätkusuutlikkuse mõte on hea, seda ma toetan. aga miks mitte siis vahetada liikmesriikide vahel äh, kvoote, kui nendega kauplema hakatakse, siis see ei hakka äh, kalameeste sissetulekut ja nende perekondade olukorda küll parandama Euroopa Liit peaks midagi ette võtma väikekalapüügi toetamiseks, kas äh, nende hindamiskriteeriumid lähtuvad ainult laeva suurusest, laeva pikkusest või on veel mingeid kriteeriume? ja vesiviljeluse puhul peab ütlema ka, et, et vesiviljelust saab arendada mitmel moel erinevates süsteemides see, see sektor on veel reguleerimata, aga nüüd tulles Eesti kolleegi juurde, kes rääkis rannapüügi tähtsusest kultuuriliselt. Saksamaal püütakse rannapüügiga ainult seitse protsenti kogu väljapüügist, aga rannapüügi saadused on, on, on väga nõutud. kui me nüüd äh, kalandussektori tööhõive arvudega hakkame mängima, siis tegelikku äh, pilti statistika meile ei anna. kalandus on mitte ainult statistikaga seotud, see tähendab rannapüüki, rannakultuuri, kogu meie eluviisi suur tänu. Kreeka nimel saab nüüd sõna härra Seribis. neli minutit on teil kõne ajal. aitäh, proua esinaine, proua volinik. ma olen nõus äh, volinikuga selles äh, osas, et äh, ühise kalanduspoliitika reform on hädavajalik eriti kui me tahame eh, liigse püügivõimsuse ning eh, ka majandusliku tõhususe probleemid eh, lahendada. me soovime näha reegleid, mis annaksid piisava raamistiku, lähenemise, mis võtaks arvesse tõelisi vajadusi, nõudmisi ka turul ja mis oleksid aluseks meie konkurentsivõimele jätkusuutlikkus tähendab seda, et äh, meil äh, on paigas vajalikud võrgustikud, et piisavalt rõhutakse ka äh, majanduslikule ning sotsiaalsele mõõtmele ja peame vaatama, millised on kala, kalurite kogukondade vajadused ja soovid vaadates Vahemere olukorda, kõik meie püüdlused kalanduspoliitikas peaksid äh, põhinema ka piirkondliku äh, Vahemere Kalandusnõukogu soovitustel, nii et äh, me võtaksime arvesse ka maksimaalselt jätkusuutlikku saagikust peame kasutama erinevaid äh, tehnilisi näitajaid, eriti kui räägime näiteks varustusest ja ka mere tagasiviskamise küsimus, mm, seegi on seotud äh, maksimaalse jätkusuutliku saagikusega. olgu siis äh, tegemist äh, Vahemere või mõne teise piirkonnaga, kohalikud äh, kogukonnad sõltuvad kalapüügist ja mulle tundub, et me ei ole piisavalt rõhutanud ranniku väiksemahulist kalapüüki piisavalt. pigem on tähelepanu pööratud tööstuslikule püügile ka vesiviljelus on muutunud äh, olulisemaks. vesiviljelus äh, on oluline hoolimata sellest, kui äh, suured need ettevõtted on, mis sellega tegelevad. see annab tõelise panuse rannikualade kogukondade elujõudu ja kindlasti aitab see vastu seista ka majanduskriisile tulevases äh, ühises äh, kalanduspoliitikas peaksime vaatama ühelt poolt äh, turule, kuid teiselt poolt muidugi ka tootjate vajadustele. vaatama, kuidas paremini varustada turgu kõrgekvaliteediliste kalatoodetega. ühine kalanduspoliitika peab enam seadma rõhku sotsiaalsele mõõtmele kuid muidugi ka keskkonna ning äh, majanduslikule mõõtmele. ja see pakub äh, toetust äh, regioonidele, mis otsivad uusi ressursse elujõulisuse taastamiseks ja ma arvan, et kui me selle eesmärgi saavutame, siis on see saavutatud. nüüd Iirimaalt saavad kahe koja esindajad sõna, kõigepealt parlamendi esindaja härra Tom Sihven. Thank you very much, madam chairperson, madam aitäh, proua esinaine, proua volinik, parlamendiliikmed. ma tahaksin rääkida kahest valdkonnast. esiteks juurdepääs ja teiseks tulles tagasi voliniku kommentaaride juurde, mis puudutasid äh, ITQ küsimust, me peame uuesti äh, üle vaatama, milline peaks see rannikuala definitsioon olema, kas kakskümmend miili on õige, kuidas muuta rannikukogukonnad äh, sõltumatuks. Iirimaa seisukohaks on see, et rannikuveed peaksid olema reserveeritud äh, konkreetse riigi äh, laevadele, selleks, et oleks võimalik tegutseda ka hobikalastajatel, väikestel ettevõtetel ja juurdepääs äh, rannikuvetele on alati ju olnud äh, tagatud just äh, rannikualadel tegutsevatele kaluritele ja Iirimaa leiab, et enam peaksime kaaluma seda kuus kuni üksteist miili, seda piiri, et võib-olla seda peaks laiendama kahekümnele miilile. nii et see kuuemiiline, seda siis äh, laiendataks kümnele miilile ja siis üheteistkümne miili piirangut kümne kuni kahekümne miilile. kui räägime noorkaladest ja erinevatest ähm, karpkaladest, äh, siis just sellest seisukohast see rannikupüük on väga oluline, samuti turismi arendamise seisukohast ja meie leiame, et rannikul asuvad liikmesriigid võiksid äh, Ähm, liituda selleks, et seda teemat edasi viia, äh, nii et sidusrühmad aktiivselt äh, selles protsessis osaleksid. me sooviksime, et meil äh, oleks ühendatud ka saare kogukonnad, kes siis tooksid esile neid kalaliike, millest nende elu sõltub. teiseks vesiviljeluse küsimus. me kindlasti toetame seda, et äh, teekaardiga edasi tegeletaks äh, ja et tuleks välja ka äh, ühenduse seadustik selles osas, mis puudutab vesiviljelust. me ei saa siin sõltuda ainult meredest ja jõgedest püütud püügist, vaid peame tõepoolest enam vaatama ka vesiviljeluse poole. Äh, kindlasti on väga oluline teema siin toiduohutus ja äh, selles osas peab muidugi ka vesiviljelussektor nõudmistest kinni pidama. Äh, praegu on Iirimaal vesiviljeluse kontsentreeritus viiendal kohal Euroopa Liidu liikmesriikide seas ja aastaks võib see veelgi enam kuuekümne ühe protsendi võrra suureneda just karpkalade osas, kasvatamise osas ja siin see seadusandlik raamistik ei ole praegu piisav ja Iirimaa leiab, et me, et vesiviljelus peaks toimima vastavalt kõrgetele standarditele ja keskkonnanõu-, nõuetele. vesiviljelussektor äh, on oluline nii toiduohutuse seisukohast, kuid äh, ka maksedefitsiidi seisukohast, kuna liialt palju tuuakse meresaatusi sisse teistest riikidest ja me leiame, et vesiviljelus oleks võimalus ka uusi töökohti luua, aitäh! suur tänu teile! järgmisena saab Iiri senati nimel härra Michael McCarthy. Thank you, <coughs> thank you, madam. suur tänu, praegusi naine, volinik, parlamentäärid mul on hea meel koos äh, Iiri äh, kolleegidega siin rääkida Iirimaa seisukohtadest ühise kalanduspoliitika kohta. Äh, tahaksin rääkida teile individuaalsetest ülekantavatest kvootidest, tahaksin rääkida ka tagas-, mere tagasiviskamisest ja veel mõnest teemast kui äh, kalandusministrid kokku tulid, siis nad äh, sätestasid ka üldised äh, püügikvoodid, arvestades ajaloolisi väljapüügi andmeid, see on liikmesriikides ka praegune praktika kvootide määramisel, aga Iirimaal arva, küll peetakse seda heaks poliitikaks, aga mina olen ideoloogiliselt selle vastu proua volinik, vaadake palun selle praeguse süsteemi äh, toimimist, vaadake, kuidas seda ära saaks kasutada, mõelge Iirimaale, Iirimaa nagu te, paljud teisedki liikmesriigid kannatavad majanduslanguse tõttu, kalandus on väga tähtis ja ma arvan, et äh, tuluneutraalses kontekstis tuleb tagada äh, ka maapiirkondade elatustase, nende elatustase, kes sõltuvad merest, kalapüügist, seetõttu palun teid, proua volinik, mõelge ka, eh, kuidas mõjutab praegune protsess sotsiaalmajanduslikust aspektist kohalikku elanikkonda. meie oleme seisukohal, et eh, ka piirkondlikke organisatsioone tuleks kaasata ning eh, me, selge on ka see, et mingisugust kvootide pri-, privatiseerimist ei tohi toimuda, kvoote tuleb tasuta jagada ja jagada riikide tasandil, palun kaaluge seda võimalust. kogu suhtelise stabiilsuse temaatika äh, on meie arvates õiglane, meie tahame, et see süsteem toimiks edasi, väga raske äh, on mõista mõne teise liikmesriigi seisukoht, ega praegu tunneme, et väljapüügi kontrollimine on kõige õiglasem meetod, äh, muidugi võiks ka täiendavaid kontrollimeetodeid kasutada, aga, aga stabiilsuse tagamiseks on see metoodika hea. tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta Haagi kokkulepe või võeti vastu selleks, et tunnustada Iirimaa ainsat arenenud majandussektorit, kui Iirimaa ühines Euroopa Liiduga. aga areng on edasi läinud, nüüd tuleb arvestada rannikupiirkondade elanikega, kes väga sõltuvad kalandusest, meie kahe tuhande millisest, millisest kala, kalapüügitsoonist tulenevalt on ka meil äh, väga suured piirangud ja suur koormus, seega on vaja poliitilist kokkulepet kõikide liikmesriikide vahel, me ei taha, et ainult, et staatus quo jääks äh, jõusse, aga me tahame, et ka seda seitsmekümne kuuenda aasta Haagi kokkulepet jätkuvalt respekteeritaks muidugi on mere tagasiviskamise küsimus väga vastuoluline. seetõttu soovime, et kaland kalandusmeetodeid, vahendeid muudetakse selleks, et vähendada soovimatut kaaspüüki, eh, miks mitte konsulteerida teadlastega, spetsialistidega, et kõige paremad meetodid välja selgitada. ning lõpuks palun Euroopa Komisjoni kaaluda uue reformi sotsiaalmajanduslikke aspekte, tänan. suur tänu, Itaalia parlamendi nimel saab sõna härra Palulus suur tänu teile, proua eesistuja. suur tänu selle õigeaegse kohtumise korraldamise eest Rahvusparlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel. praegu on kalapüügis väga terav konjunktuuriline probleem tekkinud. praegusel eh, hetkel võib öelda, et ühtne kalanduspoliitika ei ole eriti õnnestunud oma tegevuses ettevõtted on omadega hädas ja samas keskkond on samuti ohtu sattunud. praegune kalavarude olukord ei ole märkimisväärselt paranenud. ja seda seoses sellega, et meie kalapüügimaht on liialt suur võrreldes olemasolevate varudega. ning ettevõtete olukord aina halveneb, tööhõive langeb kriis äh, hakkas eriti süvenema kahe tuhande kaheksandal aastal ning see mõjutas äh, ettevõtete struktuuri. ning kahe tuhande kaheksandast aastast on Itaalia äh, kalandussektoris üle viie tuhande töökoha kaduma läinud. jah, reformi on vaja, kuid see peab olema radikaalne. see peab lihtsustama olemasolevaid norme. see praegune on liialt keeruline, liialt kallis samuti on meil vaja otsuse langetamist detsentraliseerida. meil on vaja lihtsalt ühte keskust, mis suuna kätte näitaks ja avaldaks samas, annaks samas regiona-, regioonidele võimaluse eh, oma reeglid välja töötada. me ei saa samuti ka sotsiaalseid aspekte kõrvale jätta. ettevõtted peavad saama toetust selleks, et oma majanduslikku väärtust tõsta, ainult järgusuutlik pikas perspektiivis välja töötatud vallanduspoliitika võib sellele sektorile majanduslikult jätkusuutliku tulevikule jõua. selge on igatahes see, et ettevõtete kasumlikkus äh, sõltub äh, sellest, kas kalavarud äh, on täielikult välja kurnatud või mitte. praegusel hetkel muutub aina aina olulisemaks muutub äh, võitlus deklareerimata illegaalse kalapüügi vastu. oluline on ka mõelda võimaluse peale regionaalseid, äh, regionaalseid äh, eripärasid arvesse võtta, et ei toimuks lihtsalt keskusepoolselt käskude jagamist ilma kohalikke äh, eripärasid arvesse võtta. oluline on äh, samuti äh, kaitsta rannikupüüki, mis on väga tähtis selleks, et väikeseid kaluküla, kalurikülasid säilitada. suur tänu teile. Muchísimas gracias, señor Russo. A continuación, por Polonia, en primer lugar, por el Senado va a intervenir el señor Krochikowski espero no haberlo pronunciado demasiado mal. Tiene usted la palabra por cuatro minutos. hispaanlased ei olegi üldse sõna võtnud. suur tänu teile, kallid kolleegid. Poola senat võttis vastu otsuse Ehm, rohelise raamatu vastu ning tahaksin võtta mõne lausega kokku meie seisukohad. me leiame, ühtne, et ühtne kalanduspoliitika peaks, aitaks, peaks aitama meil eh, lähendada erinevate ehm, osapoolte seisukohti ja see peaks puudutama jätkusuutliku kalapüügi, kalavarude kaitset ning samuti ka kalatööstust. reform peaks eelkõige tähendama kalavarude taastamist, see peaks tähendama ka siis hiljem suuremate kalakvootide kasutusele võtmist, samuti peaks see tähendama seda, et alamõõdulisi kalu välja ei püüta ning äh, ta samuti tuleks tegeleda ka kalurite äh, sissetuleku äh, küsimusega ja tööhõive küsimusega kalandussektoris. samuti oleks meil vaja garanteerida Euroopa konk-, kalandussektori suurema konkurentsivõime, see peaks tähendama ka kolmandatest riikidest kalade impordi vähendamist ja Äh, samuti ka kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed aspektid arvesse võtmist. samuti on vaja taastada tarbijatepoolne usaldus ja äh, samuti on meil vaja väga selget protsessi, äh, meil on vaja selget ettekujutust sellest, kuidas kogu protsess toimib kalade väljapüügist tarbijalauale jõudmiseni. samuti me kaland-, peame ka kalanduse liitma üldise rannikupoliitikaga ja see tähendab ka seda, et me peame mitmekesistama majandustegevust rannikupiirkondades. meie leiame, et ühtne kalanduspoliitika peaks samuti võimaldama erinevate menetluste lihtsustamist, samuti äh, suurendama kala, kalurite osalusõigust otsuse langetamisprotsessides. lugupeetud volinik, rääkisite esitasite meile eh, omapoolsed eh, erakond õigust eh, kohta me see oleks eriti oluline selleks, et traditsioonilist kalapüüki kaitsta meie piirkonnas, siin on küll selles osas väljendatud ka teatud umbusku ja kahtlusi. igatahes aitaks see minu meelest ära hoida äh, kala eh, ülepüüki ja samuti ka näiteks Läänemere reostamist, sest see probleem on väga suur. ja ma arvan, et see probleem eksisteerib ka mujal. me peaksime tegema kõik selleks, et kaitsta keskkonda ja mitte selleks, et eh, seda veelgi enam eh, reostada. ma olen täiesti nendega nõus, kes sellealased mõtted siin saalis juba välja öelnud on ma arvan, et asjast huvitatud riikidest, riigid on ennast juba täiesti selgelt väljendanud, oleks vaja, et komisjon oma seisukoha ümber vaataks ja mõtleks selle üle järele. suur tänu. Poola Seimi nimel saab veel sõna härra Ladislav Šuka. pani przewodnicząca, e, pani komisarz, e, panie i panowie. suur tänu proua esinaine, proua volinik, daamid ja härrad. oma sõnavõtus tahaksin neljale põhiprobleemile keskenduda, mis seonduvad ühise kalanduspoliitikaga. Poola toetab üldiselt eh, seda mõtteviisi, mis eh, toetab reformi vajadust. me peame olukorda eh, kalandussektoris kindlasti parandama seetõttu on meil vaja äh, nagu eri-, äh, tööriistakasti, äh, kust valida erinevaid vahendeid. meil on olemas näiteks Euroopa Kalandusfond, mis võib kindlasti reformile lisaväärtuse anda. me peame oskama parimal võimalikul moel fondi vahendeid ära kasutada. usun, et et me oleme kaotanud juba ühe kolmandiku oma laevastikust selle poliitika tulemusel, mida siiani on aetud. loomulikult on eh, selle kaoga kadunud ka traditsioonid, noh, kui me räägime region, regionaliseerimisest ja tsentraliseerimisest, siis tuleb seda meeles pidada, tuleb samuti äh, tagada teaduslikult põhjendatud andmete kasutamine otsuse tegemise protsessis nii Brüsselis kui ka regioonides kalanduspoliitika reform saab olla edukas ainult siis, kui finantstoetuste struktuuri muudetakse. toetuste jagamise põhimõtted tuleb uuesti läbi vaadata, tuleb äh, läbi vaadata, millised on kohalike kalanduskogukondade eesmärgid, püüdlused püüame seda äh, ka Poolas teha, sest äh, see toimub ju meie oma ranna, rannapüügi huvides. ja lõpuks lubage mul veel rääkida suhtelisest stabiilsusest. meie oleme selle poolt, et suhtelise stabiilsuse põhimõte praegusel kujul säiliks see tähendab staatus quo'd ja see on olnud ka üks kalanduspoliitika põhimõtteid algusest peale. stabiilsuspõhimõte on hästi toiminud ja see võiks ka edaspidi kalanduspoliitika lahutamatuks osaks jääda. suur tänu! ja järgmisena saab sõna Ulisses Pereira. Muito obrigado, senhor president, senhora comissaria. suur tänu teile. lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin tervitada kõiki kohalolijaid, eriti tahaksin tervitada oma kaasmaalast eh, Petrov Nevest, kes on teinud ära suurepärase töö. tema eh, sa-, raport sai parlamendis eh, väga suure toetusosaliseks tahaksin rõhutada, et äh, Portugali parlament toetab äh, rohelist raamatut. me äh, olime selles osas üsnagi ühel nõul erinevate fraktsioonide vahel Portugali parlamendis. samuti kohtusime teadlastega, laevaehitajatega, kalameestega, samuti kodanikuühiskonna esindajatega. proua Ferreira võib teile öelda, et ma ei esinda siin ainult, ainult oma parteid, vaid tõesti kogu Portugali parlamendi poolset arvamust. meie jaoks on tegu väga olulise küsimusega, on väga tähtis, et oleks äh, äh, täieline koostöö kõigi kolme dimensiooni vahel, mis äh, moodustavad, mis moodustavad kalanduspoliitika. oluline on siin keskkonnaküsimused, ressursside kasutus ja jätkusuutlikkus sotsiaalne, seda aspektis ning sam-, sotsiaalsed aspektid ning samuti ka kalandus, sest elatuvate kogukondade kaitsmine ja toetamine. ilma invers-, investeeringuteta ei ole ei laevu ega ka ähm, kalureid. oleks vaja, et kõik erinevad aspektid saaks omapoolse toetuse, ilma et ühte teisele eelistataks. nüüd teiseks, sõltumata tingimustest, mille esitab Lissaboni lepe, meil on vaja luua tingimused, mis hoiaks ära praeguse mudeli liigse tsentraliseerimise. meil on vaja suuremaid initsiatiive, liikmesriigid eh, peavad eh, või võimaluse piires täiel määral lähimuspõhimõtted respekteerima. liikmesriigid peavad eh, samuti ka erinevaid sotsiaalpartnereid kaasama selleks, et ära hoida erinevaid huvide konflikte ning kolmandaks Portugal äh, soovib, et äh, tekiks äh, suhteline äh, stabiilsus, et kaotatakse ära olemasolevad probleemid ja vajakajäämised, näiteks lahendades tööstuskalapüügi, rannikukalapüügi probleemid, kaheteist miili küsimus ja samuti äh, Äh, suurimat jätkusuutlikud sissetul-, suuremat jätkusuutliku sissetuleku küsimuse. kvoodi küsimus on väga tähtis, sest eriti tööstusliku kalapüügi äh, puhul tekib kõne alla äh, kalade tagasiviske küsimus. samuti oleks võimalik vabatahtlike kohustuste võtmist tööstusliku äh, kalapüügisektori poolt, et äh, kas vabatahtlikult näiteks vähendada olemasolevaid äh, kvoote, kui see vajalikuks peaks osutama. samuti peab ära hoidma ebaõiglase maksustamise erine-, ebaõiglased maksustamise erinevus eri,, erinevate riikide vahel. Portugali jaoks on see küsimus väga oluline. sest praegusel hetkel on meie roll selles valdkonnas väga aktiivne, suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu teile, härra Pereira ning Sloveenia. Nad eh, esindavad meil siin eh, kõik eh, siis senati ja parlamendi esindajad. kõigepealt saab parlamendi assamblee esindaja proua Pereira Brekan sõna. Hvala za besedo, gospa predsednica. Dobar dan, gospe. Suur tänu, proua esinaine proua volinik, daamid ja härrad. sooviksin teid äh, tervitada ka enda poolt. me oleme ühise kalanduspoliitika reformi poolt ning toetame ka neid äh, seisukohti, mis on välja toodud rohelises raamatus. kuid samas äh, meie kogemus kalanduspoliitikaga siiamaani Ehm, on näidanud, et äh, need protsessid võtavad kaua aega ja tihtipeale ei lähe nad ka õiges äh, suunas. meil on vaja reformi, mis hõlmaks perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me sooviksime kalapüüki vähendada nendes valdkondades, kus meil on tegemist ülepüügiga, siis peaksime võib-olla suunama need tegevused ümber teistesse valdkondadesse. muidugi on siin võimalik kasutada enam ka uusi tehnoloogiaid, nii et inimesed ei alluks poliitilisele ähm, survele või siis survele sektorilt endalt. ei piisa sellest, et ümber suunata äh, kalureid teistesse sektoritesse. me ei tohiks unustada, et kalurid on äh, siiski inimesed, kes vajavad teatud elatusallikat äh, komisjon oma ühtse kalanduspoliitikaga äh, saab siin teatud ootustele vastata ja neil on ka teatud vastutus äh, kalurite ees. rääkides nüüd äh, lubatud kogupüügist, siin peame vaatama eraldi erinevaid kalaliike, võtma arvesse ka noorkalu võib-olla me ei peaks seda kõike tegema igal aastal sellesama liigi osas. vahetaksime seda aastast aastasse. tahaksin meenutada ka Itaalia pikaajalist praktikat, kes kakskümmend viis aastat tagasi takistas kaluritel noorkalade püüdmist ja selle perioodi jooksul oli neil õigus teatud hüvitisele, kuid äh, selleks peaks äh, muidugi oma sõna sekka saama öelda ka professionaalid. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võiksid äh, kõik liikmesriigid välja tulla enda projektide ja plaanidega. mis nüüd puudutab teadlikkuse tõstmist äh, jätkusuutliku kalanduspoliitika osas, siis see on see kolmas samm, mida me peaksime samuti silmas pidama ei, siiski lõpetan, sest olen oma ajapiirangu ületanud. suur tänu teile Hispaaniast. on tulnud mõlema koja esindajad ning kõigepealt saab äh, sõna härra Trujillo äh, parlamendist, proua Trujillo, vabandust, suur tänu teile, proua eesistuja, mina olen keskkonnakomisjoni esinaine e, e- Äh, Hispaania parlamendis. kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle eest, et te selle parlamendidevahelise kohtumise korraldasite ning selle eest, et meil on võimalus äh, ku-, mitte kuulata ainult rahvusparlamentide liikmeid, vaid ka Euroopa Parlamendi liikmeid ja volinikku. tahtsin teile meenutada, et mai alguses, kuu aega tagasi, toimus Hispaania eesistumise egiidi all Vigos äh, Galicias mitteametlik kalamindusministrite kohtumine, kus ei räägitud mitte ainult komisjoni rohelisest raamatust, vaid äh, äh, räägiti ka rahvusvahelisest konverentsist, mis toimus äh, La Coruñas ja räägiti ka sellistest küsimustest nagu hea haldus, samuti traditsiooniline rannikukalapüük ja samuti ka kalanduse välisaspektid ja seda muude küsimuste seas sellised kohtumised on väga olulised, sellised kohtumised nagu täna samuti. me peame välja kujundama järgmiseks aastakümneks jätkusuutlikuma kalanduspoliitika, isegi kui on olemas erinevad seisukohad rakendusmeetmete osas eesmärgi saavutamiseks. järgnevad kuud on olulise tähtsusega. ühtne kalanduspoliitika kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on üks meie suuremaid ambitsioone, ta peab välja töötama selgelt oma eh, ambitsioonid, et eh, mittemõistmisi vältida. kalandpüük peab olema jätkusuutlik ning see peab garanteerima eh, väärika elatustaseme kalandussektoris töötajatele. siin võiks rääkida väga palju erinevatest aspektidest, nagu oleme juba kuulnud, kuid ma räägiksin ainult mõnest. üks neist on eriti oluline, see on seotud meie ühtse kalanduspoliitika tulevikuga. me peame selgelt välja töötama oma eh, eesmärgid. praegune eesmärkide formuleerimine, garanteerimine, majanduslikud ja keskkondlikud ja sotsiaalsed jätkusuutlikud meetmed on väga oluline, ükski neist ei ole prioriteetsem kui teine. kuid samas see muudab keeruliseks otsuste langetamise, see kolmekordne komponent on päriselus väga raskesti rakendatav, sellepärast et sotsiaalmajanduslik äh, aspekt jääb tihtipeale alla äh, keskkonna aspektile ja jätkusuutlikkusküsimustele. teiseks, integreeritud maa-, merenduspoliitika on midagi uut meie ühtses kalanduspoliitikas ning seda küsimust tuleb väga ettevaatlikult käsitleda. mis puudutab äh, kalavarude jätkusuutlikkust, siis siin on väga palju erinevaid aspekte, mida arvesse võtta, kuid kuid keskkonna eh, ökosüsteemide arvessevõtmine on väga tähtis ja oluline on ka, ka võimalikult jätkusuutlikute süsteemide kasutusele võtmine selleks sammuks edasi. nüüd eh, tagasivisk, jalade tagasiviske vähendamine on väga oluline, seda tuleks väga täpselt reguleerida, see peaks olema lahutamatu osa meie tulevis, tulevases kalanduspoliitika, selles osas on suurem konsensus juba saavutatud. mis puudutab kal-, eh, väljapüügikvoote, siis me peaksime pisut ka teistmoodi asjale lähenema me peame kala väljapüügiõiguse äh, küsimusega tegelema ja me, äh, me, äh, siin on tegu väga eripäraste lähenemisviisidega, mida tuleks arvesse võtta. see, me peaksime leidma lahendusi, mis oleks suurematele ettevõtetele ja väiksematele ettevõtetele ähm, aktsepteeritav olemas, samas peab siiski arvestama, et rannikupüük ja väikeettevõtted on tihtipeale kesku, on tihtipeale keerulisemas olukorras, aitäh teile! suur tänu Hispaania seenati nimel, saab sõna härra Torres Kolometa. suur tänu teile, proua eesistuja, proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad erinevatest liikmesriikidest kõigepealt selleks, eh, et defineerida meie tulevast kalanduspoliitikat, oleks kõigepealt vaja eh, vaadata, milline on praegune hetkel olukord meie kalanduses ning samuti peame vaatama selle peale, mida oleme teinud, et praegusel hetkel siiani jõuda. meie praegune kalanduspoliitika on Euroopa ülesehitusprotsessi loogiline tagajärg, seda ei saa sellest välja, sellest kontekstist väljaspool arutada. meil on vaja uusi eh, poliitilisi eesmärke Äh, sest praeguseni on Euroopa kodanikele tihtipeale muud küsimused olulisemad olnud kui efektiivne toimiv kalanduspoliitika. see tähendab seda, et mingis mõttes on kalanduspoliitika ohvriks toodud ning selle tähendab seda, et näiteks kalavarude kaitset ei ole tehtud nii efektiivselt, kui oleks võimalik seda teha ning samuti ka sotsiaalne ja majanduslik eh, kaitse ei ole piisavalt adekvaatne olnud peame sotsiaalpoliitika ühendama teadusuuringute äh, tulemusega, samuti peame koostööd tegema ametiühingutega, kui me seda teeme, siis on meil võimalik oma eesmärke täita. ühtsem äh, kalanduspoliitika tulevik äh, on meie kõigi kätes ja mina üritan samuti oma panuse anda. kõigepealt liigne püügivõimsus. Need, need ähm, piirkonnalt, millel on liiga suur kalandusvõimsus, väljapüügivõimsus, äh, peavad arvesse võtma tootlikkuse ja samuti ka äh, jätkusuutlikkuse aspekti. eesmä-, poliitilised eesmärgid, nagu seda ütles väga õigesti Hispaania esindaja proua Trujillo, Euroopa kalanduspoliitika peab arvesse võtma äh, erinevad keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid ei tohi kõrvale jätta me peame toetama alternatiivsete töökohtade loomist elanikupiirkondades. peame arvesse võtma mm, ka e, e, ka kohaliku, kohapealse kontrolli tähtsust, me peame samuti e, rakendama kohalike äh, äh, iseärastuse arvesse võttes Euroopa kalanduspoliitikat, kala, peame arvestama ka äh, kalade tähtsust eurooplaste söögilaual. me peame ka arvesse võtma kõiki erinevaid meetmeid selleks, et aidata koha peal kontrollimehhanisme välja töötada. peame samuti ka võrdsed kompenseerimismehhanismid välja töötada, mis aitaks koha peal kontrolli läbi viia meil on vaja samuti kaitsta ka väikepüüdjaid rannikupüüki. samuti on vaja toetada ka näiteks, e, e, näiteks neid, kes e, merekarpe korjavad, nende seas on väga palju naisi, nende sotsiaalne olukord on tihtipeale keeruline, see on samuti ka kultuuriliselt väga tähtis neile piirkondadele. meil vaja eh, toetada, samuti ka individuaalsete ülekandeõiguste sisseviimist, kaheteist eh, meremiili eh, juurutamist kõikides liikmesriikides ning samuti kaubandusse ja kaubandusaspekti. me peame arvesse võtma ka praegust olukorda, kus äh, riski, äh, risk, riski ja kulukust arvesse ei võeta hindade määramisel. me peame reguleerima väga täpselt, kust kala pärit on, peame garanteerima konkurentsivõimed ja peame vähendama kalade importi kolmandatest riikidest ma äh, võikski veel jätkata, kuid mu kõneaeg saab otsa, aitäh teile. suur tänu ja lõpetuseks saab sõna Rootsi, äh, Rootsi esindaja äh, härra Larsen. Eh, suur tänu, esinaine, volinik, lugupeetud kolleegid. Rootsi parlamendis on äh, laiapõhjaline üksmeel selles osas, et see reform on äh, vajalik. kui me koos tegutseme, siis on võimalik äh, meil ka edu saavutada, võib-olla peame selleks vastu võtma teatud ebamugavaid otsuseid lühemas perspektiivis. me oleme siin rääkinud majanduslikust ning äh, sotsiaalsest küljest, kui me Rootsis äh, seda arutasime ja arutasime seda ka sidusrühmadega, siis tuli välja see, et äh, ähm, keskkonnanõuetest kinnipidamine on eelduseks selleks, et meil oleks äh, sotsiaalne ning majanduslik jätkusuutlikkus. see ei tähenda mitte seda, et me neid kahte viimast oluliseks ei pea, vaid see, et ilma selle esimeseta need kaksteist ei saa eksisteerida. ja nüüd äh, räägiksin ühest selle reformi äh, nurgakivist ehk otsuste langetamise protsessist kui kalandusministrite eh, nõukogu kokku tuleb iga aasta lõpuks ja siis midagi paika paneb, selle me peaksime kõrvale jätma, meil peaksid olema palju kaugeleulatuvamad otsused, mis põhineksid pikaajalistel põhimõtetel ja parlamendid saaksid anda eh, selle tõuke või lähtekoha pikaajalisele arengule. ja lühiajalised eh, strateegilised äh, otsused saab delegeerida kas või piirkondlikele organisatsioonidele. samuti on oluline märkida, et äh, muidugi piirkondlik äh, ähm, kalavarade majandamine on väga oluline, kuna regioonide vahel on suuri erinevusi ja kui me tahame seda, et kõik nõustuksid reformiga, siis äh, peame me kaasama sellesse protsessi kõik äh, kalurid, teadlased ja meil peaks olema ka mm, äh, laiapõhjaline konsensus, kõik peavad võtma vastutuse selles protsessis kõik need äh, erinevad äh, taastamis- ning majandusprogrammid, neid peab laiendama ka teistesse kalandusvaldkondadesse. üks äh, hea näide on see, et tursavarud Läänemeres on suurenemas. ja me saame siin tõepoolest rääkida maksimaalsest jätkusuutlikust varust muidugi ei saa me tagada seda, et kõik poliitikud teaksid, teeksid vastutustundlikke otsuseid, kuid äh, me peame siiski lähtuma sellest, et kalavarud äh, ei kahaneks. aitäh! Eh, suur tänu, härra Larson! nüüd äh, esimene voor on lõppenud ja proua volinik palus mul võimalust sõna võtta, sest ta peab ära minema e. ning ma annan nüüd sõna proua volinikule Like uh, uh, ma sooviksin tänada kõiki panustamise eest sellesse arutellu, hea meel oli teie arvamusi kuulda, nii palju sõnavõtte juba praeguseks ja teen kõik selleks, et võtta arvesse ka kõikide seisukohti. siin on teatud teemasid, mille osas me saame arutelusid pidada, kuid äh, on ka teatud teemast, mis jäävad väljaspoole kalanduspoliitika reformi. ma ei saa avaldada arvamust teemade osas, mis on juba asutavates lepingutes, me kõik peame asutavast lepingust kinni pidama. nii et ma ei taha siin puudutada tundlikke teemasid, mis mida on juba käsitletud, aga tundlikes aruteludes, et me peame teatud ähm, suhtelise stabiilsuse saavutama, me ei saa hakata siin mingeid radikaalseid muutusi tegema. me peame jääma selle juurde, mis juba praegu on äh, saavutatud juurdepääsuga vetele. et me ei saa nüüd tagasi minna ning regionaliseerida kogu kalanduspoliitikat, isegi kui ma seda tahaksin, siis ma ei saaks seda teha. nii et olles teiega avameelne, palun keskenduge teemadele, mida tõepoolest on võimalik muuta, mida on võimalik arutada ja milles on võimalik otsuseid langetada. ja selles kontekstis tänaksin teid Ähm, seisukohtade eest, äh, ma näen, et üldiselt üksmeel äh, kalanduspoliitika reformi osas on olemas. muidugi äh, on tehtud teatud jõupingutusi selle rohelise raamatuga selleks, et lepitada erinevaid aspekte kalanduspoliitikas, sotsiaaldimensiooni, keskkonnadimensiooni, majanduslikku dimensiooni, dimensiooni nii et me püüame neid kolme mõõdet omavahel lepitada. väga lihtne on öelda, et me keskendume ainult äh, jätkusuutlikkusele või ainult äh, konkurentsivõimelisele või et tööstuse huvid peavad olema esma, esmasel plaanil. kuid meil on vaja sidusat reformi väga konkreetsete tulemustega. nii et äh, ma näen, et siin on üksmeel regionaliseerimise osas, siin oli mitmeid ettepanekuid, püüan neid ka arvestada. samuti oli mitmeid sõnavõtte, mis puudutasid äh, vajadust tugevdada tootjaorganisatsioone, täiesti olen nõus sellega ja teeme kõik endast sõltuva selleks, et mingeid lahendusi siin välja pakkuda. üksmeel on ka selles osas et oleks äh, vaja teatud äh, sekkumist äh, selles tootmisahelas, mis siis ulatub kalamehest tarbijani. muidugi on selles ahelas tegutsevas palju inimesi, kes kõik soovivad kasumit, kuid samas on ka palju probleeme, kuna meil on ka kalu, mida püütakse, kuid neid samas toiduna ei tarvitata ja nii edasi. nii et kogu selle probleemistikuga peab kindlasti tegelema. nüüd äh, kuulsin mitmeid seisukohti äh, erikohtlemise osas äh, väikekalapüügi ettevõtetena. siin on muidugi erinevaid variante, kuidas edasi minna meil peaksid olema lihtsad reeglid, nii et kõik saaksid aru, mida kavatseme teha. tihti tõstatati ka vesiviljeluse küsimust, et kui me nii palju kala impordime muudest riikidest ja kui me sooviksime, et meie enda kalaliigid äh, taastuksid, taastoodaksid ennast, siis me peame andma ka teatud väljumisstrateegiad äh, kaluritele ja vesiviljelus pakukski äh, palju töökohti äh, selleks, et äh, siis suunata kalurid teisele tegevusele. nüüd ITR-idest üle, ülekantavatest õigustest rääkides, ähm, see on endiselt vaidlusalune küsimus. tegelikult on tegemist ju üldise avaliku ressursiga kalavarude näol ja seetõttu me ei tahagi anda kalavarusid kellelegi. me tahame anda juurdepääsuõigusi, kasutamisõigusi. nii et anname kasutusõigused inimestele, kellel juba on kalaalused, kes tegutsevad juba kalandussektoris. nii et me räägime siin kasutajaõiguste andmisest teatud perioodiks, näiteks kümneks, viieteistkümneks aastaks. ja kui me siis näeme, et neid õigusi on äh, hästi kasutatud, siis saame seda pikendada seda õigust ja siis, kui mitte, siis läheb, läheb see õigus tagasi üle riigile. nii et me ei räägi siin kalavarude ümberjagamisest, ma olen täiesti nõus sellega, et tegemist on äh, riikliku ressursiga muidugi on meil võimalik seda arutelu veel jätkata, siin on mitmeid eriarvamusi, kuid oluline on mõista ja kordaksin, et meil ei ole mingisugust äh, raha aluste utiliseerimiseks. ma olen seda juba liikmesriikidega arutanud ja ma ei näe mingeid, ma ei, ma ei tea ühtki rahandusministrit liikmesriigist, kes võiks ka ri-, riigieelarvest oleks nõus panustama. nii et me ei saa anda kaluritele raha taluste utiliseerimiseks küsida, et mida siis teevad kalurid, me ei saa neid saata varajasele pensionile, mitte ükski rahandusminister ei ole tänapäeval nõus sellise varasema pensioni jäämise süsteemiga, selle rahastamisega, et äh, oleme realistid, äh, millised äh, on võimalused, mis seonduvad püügivõimsuse et meil on siin kolm võimalust, kas utiliseerimine, varasem pensionile jäämine või ITR-id ehk ülekantavad müügiõigused. kahjuks ma ei saa kauem siin viibida, sest ma pean minema ühele teisele kohtumisele. pidin sinna juba minema tegelikult pool viis, kuid hea meelega olen siin edaspidigi teiega ühenduses, saatke oma teisigi seisukohti e-me-, e-me-, emaili teel muidugi on äh, konkurentsivõime, sotsiaalne sidusus ja ka keskkonnakriteeriumid, kõik on võrdselt tähtsad ja olen täiesti äh, teadlik äh, teie muredest. ja seetõttu ma olengi loobunud sellest, et need ITR-id, et õigust oleksid ülekantavad kogu ühenduse ähm, ulatuses, ma räägin ainult siseriiklikust süsteemist ja räägin ainult väikestest öö, alustest. nii et me ei tahaks äh, seda teemat äh, reformiplaanidest kindlasti välja jätta. nii et äh, suur tänu ja loodan varsti teiega uuesti kohtuda. suur tänu teile, proua volinik, ma arvan, et meie esimene aruteluvoor oli väga huvitav ning kindlasti on seda ka teine voor ja kui öeldakse midagi väga huvitavat, siis kindlasti edastame selle ka proua volinikule. ma olen teile väga tänulik selle eest, et te meile, meiega oma aega ja mõtteid jagasite. eriti huvitav oli see kindlasti rahvusparlamentide esindajatele, teile. ning jätkame siis äh, siin oma tööd, aitäh! Bye-bye. Sí, sí, no, sí, sí, sí, sí. sí. A ver, a ver, silencio. suur tänu. mul on siin juba kaks nimekirja ning äh, sõna saavad ka minu kolleegid Euroopa Parlamendist. mul on siin kümme liiget erinevatest rahvusparlamentidest ning Euroopa Parlamendist on seitse sõnasoovijat. nii et äh, saame ühekaupa siis sõna anda. ja kui tekib äh, kõneaja puudus, siis äh, saavad eelise rahvusparlamentide esindajad. sest meie saame siin sõna võtta pidevalt. kõigepealt Bulgaaria nimel saab, saab sõna Ravenko Atanasjan arvan, et kolm minutit on piisavalt pikk kõneaeg. kaheksateist kolmkümmend peame lõpetama, ütlen teile ka sel-, ära miks, sest esiteks on meil väike vastuvõtt, kokteiliõhtu, kus te saate kohtuda Euroopa Parlamendi liikmetega ning samuti kell kaheksateist kolmkümmend lõpeb tõlkide kõneaeg ning äh, nagu te näete, oleks ähm, tõlkide tööaeg ja nagu te näete, on ilma tõlkideta siin üsna raske tööd teha nii et äh, ma annan teile umbkaudu kolm minutit igale kõneaega ja kõigepealt saab sõna Bulgaaria esindaja Bulgaariast. ma ei tea, kus ta on. kolm minutit on teil kõneaega. suur tänu. mõistan, et aega on vähe. ja tunni aja pärast peame me lahkuma, aga äh, pärast sõnavõtte tahaksin rääkida ka meie seisukohtadest. me, meid huvitab, huvitavad mitmed küsimused. kõigepealt kalavarude haldamine, mis võtab maksimaalselt arvesse liikmesriikide erisusi. meie arvame, et ühispoliitika peaks rajanema teaduslikult põhjendatud arvamustele, arvestades regioonide eripära. väga tähtis on muidugi ühtsete kriteeriumide vastuvõtmine ja põhimõtete paikapanemine, samuti pikaajaliste eesmärkide vastuvõtmine Euroopa Liidu tasandil ning ähm, regioonides peab samas olema õigus otsustada, milliseid rakendusmeetmeid kohaldada selleks, et pikaajalisi eesmärke saavutada. teiseks, jätkusuutlik juhtimine ja kalavarude haldamine. Bulgaaria ja Rumeenia on Musta mere piirkonna ainsad Euroopa Liidu liikmesriigid ja Ehm, me, meil ei ole akt-, adekvaatseid andmeid kalaressursside kohta selles meres, samuti peame me pidevalt maid jagama oma naabritega. seetõttu oleme me ehm, praegu ka soodsalt meelestatud vesiviljeluse suhtes. kindlasti saab vesiviljelus mõned kitsaskohad täita kalanduspoliitikas väga oluline teema on Bulgaaria jaoks ka finantstoetused. arvame, et järgmise programmiperioodi jooksul peaks avaliku sektori toetus kalandusele jätkuma ilma avaliku või ilma riigi vahendite eraldamiseta ei ole laevastiku moderniseerimine võimalik samuti tuleb toetada rannakalapüüki, väikepüüki, eh, nagu siin nimetati, see puudutab kultuurilist aspekti, aga ka eh, mitmeid eh, kriteeriume, mis on vaja kindlalt paika panna regioonide ja ühenduse tasandil selleks, et kaitsta regionaalarengut, et ja, ja kohalikke ressursse. rannapüügist näiteks võiks kasutada kuni kaheteistmeetriseid laevu kuni kaheteistmiilisel territooriumil. Euroopa Parlamendi nimelt äh, proua Marja, tänan ma arvan, et selline kohtumine on väga kasulik, see aitab meil teineteisega tuttavaks saada rahvusparlamentide liikmetega. ma arvan, et tegu on väga olulise reformiga. selle kallal on kõvasti tööd tehtud, raport võeti suurte hääle, suure häälteenamusega vastu, see puudutab nii õiguste küsimusi kui ka garantiide küsimusi. ning peame te-, nüüd äh, välja töötama uue raporti, mis ähm, pakuks välja äh, erinevaid reforme. näiteks äh, puudutab see äh, kalade tagasiviised, see puudutab turu küsimusi, jätkusuutlikkuse küsimusi, samuti ka individuaalsed kvootide küsimuse ja seda ei tohiks siis äh, opositsiooni seada ähm, näiteks äh, väikepüüdjate ja rannikupüügi küsimusega. ligipääs, vaba ligipääs turule on tarbijate ainuõigus, sest äh, tegu on olulise turu aspektiga, mida on võimalik kontrollida, mida on võimalik li-, limiteerida ning seda peaks, sellesse peaks suhtuma äh, kui ühte võimalikku lahendusse. rahvusvahelised kokkulepped on samuti olulised, need on, neisse suhtutakse tihti umbusuga. ja me peaksime mõtlema selliste kokkulepete eetilistele aspektidele, sest nad on seotud arenguküsimuste ning demokraatia küsimustega sellega seoses ühtne kalanduspoliitika peab leidma lahendusi, ta peab olema jätkusuutlik, ta peab olema, arvesse võtma majanduslikku, keskkondlikke e,, sotsiaalseid aspekte. see ei pea, saa käima kõik ainult maksumaksja rahakoti pealt, me peame olema jätkusuutlikud, me peame suutma mõtlema mõt,, mõelda ka tuleviku peale. sellega seoses ma leian, et me peame leidma äh, lahendusi, mis ei ole individuaalsed ja mõtlevad mitte ainult tänase, vaid ka homse peale. suur tänu Barrera ja järgmisena saab Prantsusmaa esindajana sõna eh, proua Elu. Merci, madame la president. suur tänu, mul on äh, tegelikult kolm küsimust volinikule. Äh, muide, äh, Suurbritannia on väga kriitiline olnud ühise kalanduspoliitika suhtes, kas ei peaks siiski ähm, jagama Britannia arvab tegelikult, et peaks regioonide tasandil jagama äh, kvoote, mis arvab volinik sellest, see oli esimene küsimus, teiseks, kas uus kalanduspoliitika ei peaks kontrollitud ametlikku sertifitseerimispoliitikat rakendama, mis oleks ühtne kõikidele, äh, mis äh, aitaks ära hoida piirimatut piiramatut eh, ja reegliteta, sanitaarreegliteta kalapüügi ning kolmandaks eh, Te olete rääkinud inimdimensiooni puudumisest, sotsiaalmajandusliku aspekti puudumisest kalanduspoliitikas, eh, aga jätkusuutliku arengu huvides ei tohiks seda unustada. kuidas volinik kavatseb seda arvestada? järgmisena saab Eh, sõna härra Kadrik. Euh, suur tänu. ma arvan, et tänane kohtumine oli hädavajalik ja on õigeaegne, see võimaldab parlamendiliikmetel arvamusi vahetada, informatsiooni vahetada, kuna meie kõneaeg on piiratud, siis sooviksin nüüd koos kolleeg, kolleegiga, kes on samuti eh, Bretannist pärit, rääkida impordist. kuuskümmend protsenti tarbitud kalatoodetest on imporditud Euroopas ja ma arvan, et kui me nüüd soovime säilitada oma kalandust, siis on vaja eh, sarnaseid piiranguid ka importtoodangule rakendada, sarnaselt kui oma kalatoodetele ja kalameestele, see siis võimaldaks õiglast konkurentsi tekitada, nimelt tuleb rakendada keskkonna, sanitaar ja sotsiaalseid reegleid, me teame, et vesiviljelustooted võima-, välismaalt on vallutamas meie, meie turgusid samuti tuleb kindlaks määrata, millised on kõige odavamad ähm, tooteliigid äh, ning äh, mõistlikult rakendada ka tollitariife. Äh, ma esitan kahekümne teisel juunil vastavasisulise raporti ka meie kalanduskomisjonile ja seetõttu tuleks tõesti jälgida, mis toimub meie äh, kalanduses, äh, kui me ei lahenda äh, impordiküsimust, siis ja ainult keskendume tehnilistele küsimustele, siis kümne-viieteist aasta pärast lihtsalt Euroopas enam kalandussektorit pole. ja muide, olen ka nõus eelkõnelejatega ja jagan ka voliniku seisukohta individuaalsete ülekantavate kvootide suhtes, mida võiks siis vahetada ka riikide vahel. see võiks huvitav ettepanek olla, suur tänu. mul on hea meel, et te nii kuulda seda, mida ütlesite. me kõik liigume teatud suunas edasi. ma ei ütle seda selleks, et eh, ma tahaksin öelda, et eh, kasiinole me siin on meil omavahelised väiksed tülid ja alati on tore kompromissini jõuda, ma räägin sellest riiklikul, rääkisin riiklikul tasandil, ma ju kuulsin teid. ja sellepärast ma ütlengi, et me kõik liigume edasi. kui me suudame riiklikul tasandil kokkuleppele jõuda, jõuame sellega mujal. igatahes, mul oli väga hea meel teid kuulda. ja ma arvan, et see roheline raamat paneb meid kõiki mõtlema selle peale, kui raske on võidelda öö, äh, öö, äh, adekvaatse kalanduspoliitika eest ja veel Prantsusmaa poolt. ma siin äh, võtan tähestiku järjekorras liikmesriike. nii et Prantsusmaa nimel saab sõna härra Lüku. Lüku mulle kirjutati teie nime valesti. Euh, tõepoolest, Le Coup on minu nimi. nüüd äh, rääkides sellest äh, Vahemere vaatenurgast, ma olen ju Äh, Vahemere piirkonnast äh, saadikuna siia tulnud. ja tegelikult ju kalurid on alati kõige paremad äh, vaatlejad selles valdkonnas, kuid praegu on meil mitmeid piiranguid reeglite näol ja siin räägime ükskõik millisest merest, siis kas Läänemerest, Põhjamerest ähm,, enam peaks meil olema sellist regionaliseeritud lähenemist. peame arvesse võtma olukorda koha peal, konkreetsel merel ja Vahemere seisukord ei ole selline nagu teistes piirkondades. nii et äh, selles osas ma väga tugevalt toetan eelkõnelejat. me peame arvesse võtma enam nende reeglite väljatöötamisel just kalurite seisukohta näiteks Vahemeres äh, keelustati üks äh, traditsiooniline püügiviis, oleks võinud siiski arvesse võtta ka äh, traditsioone ja mm, lihtsalt arvestati sellega, et tead, teistes meredes langesid näiteks delfiinid selle püügimeetodi ohvriks et ma saan aru, et seal oli see õigustatud, äh, kuid mitte Vahemeres. ja äh, selline juba põlvkonnast põlvkonna kasutatav meetod on vägagi tõhus äh, ja ka niimoodi kalurid on juba põlvkonnast põlvkonda organiseerunud, nad ise kontrollivad ennast. Mm, kui antakse seda ametit üle isalt pojale, siis on ka teatud kontroll ja vastutus tagatud nüüd räägiksin konkurentsist väljaspool Euroopa Liitu asuvatelt riikidelt. reeglid ei ole seal sugugi sellised nagu Euroopa Liidus ja meie eurooplastena peame olema väga valvsad eh, selleks, et eh, seda küsimust lahendada. kuidas mõistavad eh, meie kalurid seda, Äh, et mõni aasta tagasi veel äh, rahastati teatud aluste ostmist, kuid nüüd näiteks on keelustatud tegevus nendel alustel, näiteks äh, punase tuunikala püüdmine. ja lõpetuseks vesiviljelus, mis minu arust samuti on üheks heaks lahenduseks rannikualadel on kaluritel palju ähm, probleeme näiteks austripüügil äh, ja võib-olla oleks hea suunata siis see tegevus just äh, vesiviljelusse, aitäh. Eh, suur tänu teile. järgmisena tuleb Euroopa Parlamendi liikmena sõna meie kolleeg Poolast, härra Dovartšik. aitäh, proua esinaine rääkides nendest äh, ülekantavatest äh, kvootidest, sellest on saanud teatud äh, pastii kindlus Prantsuse saadikute jaoks, kuid ma tahaksin juhtida tähelepanu Eesti parlamendi esindaja sõnavõtule ja ka Islandi näitele, et kui me rääkisime nendest ülekantavatest kvootidest, meil on ju näiteid selle kohta, kuidas neid kvoote rakendati erinevates äh, piirkondades maailmas ja professor Toomas Hoirup äh, Kopenhaagenist äh, on rääkinud ka teatud ohtudest. Nende kvootide kasutamisel, kui me räägime rannikupüügist ja väikesemahulisest püügist ja tahaksin öelda Isabel Lüvenile, äh, kuivõrd äh, meeldiv oli meie jaoks siin käik, äh, sest nüüd me näeme enam, mis on toimumas ja sekretäriaat on olnud vägagi abivalmis. ja me näeme, mis toimub rannikupüügiga sest äh, suured ettevõtted muidugi ei tegutse selle huvides, et äh, soodustada väikesemahulist rannikupüügi, kuid ka väikestel ettevõtetel peaks olema võimalik tegutseda ning äh, peaks olema tasakaal väikeste ja suurte vahel, seda peame silmas pidama ka kvootide eraldamisel ennem kuulsime, et Pooli valitsus on nõus nende mm, ülekantavate kvootide süsteemiga, mina tegelikult äh, ei ole sellest teadlik. eelmine volinik Borg käis Euroopa Parlamendi ees ja rääkis Läänemere kaluritest ja sellest hinnast, mida Läänemere karulikud äh, maksid selle süsteemi kehtestamisega. ärgem äh, tulgem välja mingisuguste pilootprojektidega, vähemalt Läänemere regioonis, aitäh. see oli ka näide, mille mina te esitasin ja millega teiega ei olnud, millega teie ei olnud nõus ma oleks võinud Põhjamerest rääkida, kui ma selle näite esitasin ning nüüd saab sõna proua, proua Cornelia, Cornelia Venn Saksa Bundestagist. suur tänu teile, proua eesistuja. ja tahaksin tänada komisjon, kalanduskomisjoni selle eh, eh, selle kohtumise korraldamise eest ning tänan Euroopa Komisjoni rohelise raamatu väljatöötamise eest arutelu on väga huvitav. mina olen Saksamaa Roheliste esindaja. siin on mõningad küsimused, mis on minu meelest väga huvitavad. see on seotud Rohelise raamatuga. väljapüük sõltub, sõltub, peab kahtlemata sõltuma keskkonnaküsimustest. üks oluline nõudmine on kalade tagasiviske vähendamine ning äh, väljapüük peab selgelt sõltuma kvootidest. peame arv, kasutusele võtma ka erinevaid tehnoloogilisi meetodeid, et kontrollida tegelikku väljapüüki. seda on võimalik teha erinevate äh, kalapüügivahenditega. ja eh, see peaks aitama meil kalaliikide väljasuremist takistada, peatada, see aitab ressursse säilitada, see aitab taaskasutada. meil oleks vaja selgesõnaliselt eh, siis eh, kontrollida näiteks võrgusilmade suurust ja kontrollida ka liigset väljapüüki. mõningate liikide väljapüüdmine peab lõppema. samuti peab kasutusele võtma meetmed illegaalse kalapüügi vastu, siin räägiti erastamisest, mul on väga hea meel selle üle, et volinik rääkis mitte ainult erastamisest ta ütles, et ta ei ole erastamise poolt, sest äh, ei ole õige, et äh, kalandussektor jääks mõningate suurte ettevõtete kätede, kätte. meil, ähm, see peaks äh, tähendama ka seda, et antakse välja iga aasta teatud hulk kalastuslube, mitte ei oleks tegu täiesti erastatud sektoriga nii et äh, samuti peaks väärtustama kala, kalurite tööd, nende sissetulekut peaks eh, tugevdama. me peame äh, kasutusele võtma kalandussektori toetuse, samas äh, toetades keskkonnakaitset. näiteks võib seda teha vähendades maksukoormust ja samuti tuleks maksustada tulevasi kalanduskokkuleppeid. suur tänu. härra Kanek ei olnud rahul minu sõnavõtuga, ta tohib sõna. ma arvan, et oleks vajalik, et ma kiiresti sõna võtaks. ma tahaks lihtsalt, et asjad oleks selged. ma olen täiesti kategooriliselt, ma kindlasti väljendasin ennast selle, ennast halvasti või sa olid minust valesti aru Äh, minu, minu sõber siin, äh, endine kalandusvolinik lahkus, kuid Bastille ei ole sellega veel vallutatud. ma soovisin öelda lihtsalt, et et äh, volinik poolt öeldu tähendab seda, et komisjon teeb esimese sammu eelnevat, eelneva poliitika hülgamiseks. seda ma soovisin öelda. ma võiks teile siin vastata, ütleb esinaine, aga kuna ma ei soovi, et enam sõna võtaks, siis ma hea küll hoian suu kinni ja järgmisena saab sõna Läti esindaja härra Martin Rootse. ma preekseletaja ja vairs klaat näesosa komissar tsienijamia parla-. esinaine, lugupeetud kolleegid teiste riikide parlamentidest, tahaksin rääkida ka sellest äh, protseduurist äh, täna, mida kasutatakse, millegipärast L-täht jäi kõnelejate, kõnelejariikide nimekirjast välja. kuid väga oluline on pöörata tähelepanu kalanduspoliitika reformimisele, administratiivkoormuse vähendamisele äh, ning samuti muuta see süsteem lihtsamaks ja läbipaistvamaks eriti oluline on regionaliseerimise põhimõte. ja arutelud Euroopa Liidu institutsioonides kindlasti seda eesmärgiga edasi viivad. kindlasti peaks arvesse võtma riikide enda seisukohta selles protsessis, arvestama enam riikide ekspertide ja kalurite seisukohta. jätkusuutlikkus on üks kalanduse äh, nurgakividest, kuid kõik piiravad äh, tegevused äh, peaksid äh, samas enda kaasa tooma ka hüvitise mehhanismid. sooviksin välja tuua selle, et Lätil on merepiir, mis on pikem kui viissada kilomeetrit ja mitmed Läti regioonid seetõttu äh, sõltuvad äh, elatusallikana just äh, kalastusest. Neil peaks olema võimalused oma tulevikku ette planeerida, see kaheteist miili tsoon peaks arvesse jääma ainult riigi Äh, laevadele, kui just ei ole kahepoolseid lepinguid äh, riikide vahel. ja see suhtelise äh, stabiilsuse põhimõte peaks säilima ja kalastusõigusi peaks jagama ka vastavalt ajaloolistele põhjustele. Need Euroopa Liidu liikmesriigid millel on tasakaal kalalaevastiku ning kalavarudega, nemad saavad taotleda soodsamaid tingimusi vastandina siis riikidele, kes ei ole tasakaalustanud oma müük-, püügivõimsust ning kalavarusid. rääkides nüüd vetest, mis jäävad Euroopa Liidust väljapoole, meil peaks olema teatud äh, praktika, kus äh, tehniliselt korraldatakse äh, mingi keskse ameti kaudu püügikontroll ja Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid panustada oma rahvuslike inspektoritega. see aitaks suurendada motivatsiooni ning äh, parandada kontrolli. vesiviljelusest rääkides peaksime pöörama enam tähelepanu traditsioonilisele äh, sisevete äh,, sisevete tegutsemisele mm, sest äh, mitte kõikidel riikidel ei ole võimalik äh, merenduspoliitika raames kalanduspoliitikast rääkida ja ülekantavatest kvootidest rääkides, siis neid peaks saama üle kanda ainult riigisiseselt ja see peaks toimima ühe riigi siseselt kalurite vahel, aitäh! suur tänu teile! järgmisena saab sõna härra Ferreira. suur tänu teile! ma kõigepealt sooviksin tänada rahvusparlamentide liikmeid ma arvan, et äh, siin täna on välja öeldud väga palju erinevaid mõtmeid, väga palju muresid äh, ja samuti ka väga palju probleeme on tõstatatud. ma arvan, et seda kõike tuleks arvesse võtta väga tõsiselt, seda nii Euroopa Parlamendi poolt kui ka Euroopa Komisjoni poolt. samuti tahaksin pöörduda rahvusparlamentide liikmete poolde, poole, et äh, nad toetaksid meid ka äh, lähitulevikus selles, ähm, selle arutelu läbiviimisel. eriti puudutab see seda, selle aasta teist poolt, et endiselt äh, säilitaks huvi selle küsimuse vastu, et endiselt osaleks aktiivselt selles arutelus, mis äh, on kahtlemata väga oluline. ma räägin kõigest paaril, paarist küsimusest. nimelt püüdi, püügivõime nimelt, äh, kui püügivõimsus on liialt suur äh, mõnedes liikmesriikides, siis teistes liikmesriikides äh, püügivõime on üsnagi väike. ei ole olemas Euroopa kalapüügilaevastikku, on olemas erinevad kalapüügilaevastikud liikmesriikidest, mis on arenenud viimastel aastatel väga erinevalt. see puudutab ka püügivõime vähenemist mõningates riikides, seda tunnistas ka volinik ise seda ta tunnistas kuulamisel selle meie komisjoni ees. ja mõningates liikmesriikides püügivõimsuse vähendamine äh, tõi kaasa väga tõsised tagajärged, tagajärjed olid igatahes erinevad riikides, erinevates liikmesriikides. rääkida sellest nii üldiselt, nagu seda teeb roheline raamat, see tähendab äh, seda, et ei tunta äh, tegelikku olukorda, ei teata tegelikku, tegelikke ressursse, ei teata, milliseid kalapüügivahendeid kasutatakse. sellega seoses mingisugune universaalne lahendus välja pakkuda, ilma et eelnevat hinnangut oleks välja töötatud kohapealse olukorra kohta, on minu meelest väga halb lahendus. ning nüüd eh, ülekandeõigus eh,. tahaksin öelda, et äh, praegusel hetkel esitatakse komisjoni poolt seda kui äh, ainukest alternatiivi. Äh, ja no räägin siin eriti just individuaalsetest ülekandekvootidest. kui raportöör ütleb, et selles osas on jõutud üldisele äh, kokkuleppele, siis mõnes mõttes on see tõsi, kuid samas oleme täheldanud ka seda, et et igasugune vihje üle individuaalsetele ülekantavatele kvootidele jäi äh, raportist välja selleks, et raport vastu võetaks. kui selle küsim-, kui sellest räägitakse ainult äh, mul lõpeb kõne aeg otsa, ma ei saa pikemalt rääkida, ühesõnaga, kas on olemas äh, mingisugunegi garantii selle kohta, et liikmesriigi ettevõtja saaks osta õigusi teisest või kolmandast liikmesriigist. olemasolevad siseturureeglid lubaksid seda. suur tänu. Rumeenia poolt saab sõna härra Mariann Abram kaheks, kolmeks minutiks reprezint Camera de proua esinaine, austatud parlamentäärid, mina esindan meie saadikute koja majanduskomisjoni ja äh, äh, tulen Tulša piirkonnast äh, Donau deltas. Rumeenial on oma riiklik kalandusprogramm, mida ju-, juhib siis Maaarengu ja Põllumajandusministeerium Rumeenia kalanduse ja vesiviljeluse programmi vaadeldakse tervikuna ja arvestatakse ka, et ähm, Musta mere kalavarud vähenevad, seetõttu pööratakse tähelepanu Donau ressurssidele, äh, järvedele. kõige tähtsam on tagada kalanduse ning äh, kalandussektorit toetavate sektorite jätkusuutlik areng meil on töötatud välja omad meetmed, kalandussektor peab neid kohaldama, aga rääkides nüüd rohelisest raamatust, siis toetame meie vesiviljelust kui võimalust peatada kalavarude vähenemine. samuti äh, soovime koostööd teha ühise poliitika raames Bulgaariaga, samuti pidada regionaalseid konsultatsioone Bulgaariaga meie jaoks on olulised ka eh, pakendamise, jälgitavuse eh, korralikud reeglid kalanduses ning me soovime röövkalapüüki vastu võidelda. kõiki neid punkte tuleks arvesse võtta uues kalandusreformis, samuti keskkonnaküsimusi ning eh, kalanduskogukondade traditsioonilist arengut kalandus on kindlasti seotud maaturismiga ja maapiirkondade arenguga. samuti sooviksime näha, et Donau delta kohta ja ka Mustamere kalavarude kohta uurimus, teaduslikke uurimusi läbi viidaks. proua Lovin, palun järgmisena. Tack så mycket fru ordförande eh, och tack alla kollegor som har kommit hit från hela aitäh kõigile kolleegidele, kes on äh, siia erinevatelt maadelt kokku tulnud, väga huvitav on seda mõttevahetust olnud kuulata. Äh, vaataksin ka ühte teist otsust, mis hiljuti langetati, ehk integreeritud merenduspoliitika alast otsust kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on seotud väga ambitsioonikad keskkonnaalased eesmärgid Euroopa Liidu meredel. ja me ei saa ka kalanduspoliitikat eraldi vaadata, mitte ainult see ei määra äh, seda, mis toimub meie meredel, see on seotud merenduspoliitikaga, keskkonnapoliitikaga ning äh, kõige selle kaitsva seadusandlusega. rääkides nüüd ülekantavatest kvootidest, siis äh, rohelised leiavad, et me peame siin äh, analüüsima ka seda, millistele kalavarudele me tahame seda süsteemi rakendada. muidugi me räägime äh, kalavarudest äh, kui riiklikust ressursist ja me peame väga hoolega mõtlema, kellele me seda kasutusõigust anname. ja tahame kalastusõigust äh, Äh, siduda ka sellega, et peetaks kinni keskkonnanõuetest ja jätkusuutlikkuse põhimõttest, oleme nõus Taaniga. selles, et kui on võimalik kalastada selektiivselt ning kasutada võimalikult vähe kütuseid, siis äh, peaks antama ka teatud prioriteet sellistele kalurite ja meiegi leiame, et see on õige tegutsemisviis. toetused äh, peaks ära kaduma eriti just äh, maksuvaba diiselkütuse kasutamine, see on äh, väga hävitav äh, kütus, mida kasutatakse tavaliselt traaleritel ja mõjutab kalade populatsiooni negatiivselt samuti kalade keskkonnamärgistus äh, oleks väga heaks sammuks. see annaks tarbijale võimaluse valida juba letil, millist äh, kala ta soovib ja äh, siis tagaks ka selle, et peetaks kinni jätkusuutlikkuse põhimõttest. ja sellised partnerluskokkulepped on väga olulised, mida me ei tohiks kindlasti kõrvale jätta ka kalanduspoliitika reformi pool. kokkuleppeid peab äh, sõlmima nende riikidega, kes teaduslikult äh, näitavad oma kalavarude olukorda. Äh, suur tänu. järgmisena saab sõna härra Levovski, kolmeks minutiks. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia. Spolu aitäh, proua esinaine, lugupeetud kolleegid. vaadates äh, nüüd seda kõike Slovakkia Vabariigi seisukohast, tundub, et kogu see magevee ja vesiviljelus äh, peaks olema valdkond, millel peaks olema omad reeglid ja omad instrumendid. Slovaki Vabariik äh, ei oma merepiiri ja äh, ainult vesiviljeluse kaudu saab siis äh, kalastustegevust äh, arendada. räägiti malahiit rohelise toksilisusest. ja peame vaatama, milline on see vastuvõetav kontsentratsioon äh, ka vesiviljeluse puhul me peame tagama selle, et äh, sisse toodud või imporditud kalatooted, nad läbiksid äh, piisavad äh, sanitaarkontrollid. ja praegu olemasolev seadusandlus toiduohutuses valdkonnas, sellest peaks kinni pidama. eelkõige mis puudutab mahevee vesiviljelust siin peab olema tasakaal kalade äh, kaitse ning äh, ka kormoranide ning äh, saarmaste kaitsmise vahel. järgmisena saab sõna härra Gallagher Iirimaalt uh,. suur tänu, kõigepealt tahaksin öelda, et täna toimub väga tähtis arvamuste vahetus, minu jaoks on see olnud väga oluline, kuulasin eh, kõikide eh, Iiri delegatsiooni liikmete sõnavõtud ära ja muide, nemad näevad asju täpselt samamoodi kui mina siitpoolt ja mm, ma olen veendunud nüüd pärast kõiki äh, neid sõnavõtte täna veelgi rohkem kui varem, et äh, regioonide tähtsustamine on eriti tähtis. ka volinik on seda mõtet toetanud, regionaliseerimine ei tähenda detsentraliseerimist. meil on äh, õigustatud põhjused regioonide arvestamiseks, sellepärast et kõike ühe mütsiga ei saa lüüa, Äh, ning samuti tuleb eriline koht anda kalanduspoliitikas äh, äh, väikekalapüügile, väikealustele, rannapüügile, muide kolmkümmend protsenti meie laevadest on väiksemad kui viiskümmend meetrit. kahjuks tõlkida ei saa, sest kõnelejal on mikrofoni juures mobiiltelefon, mis häirib heli kvaliteeti. Uh, uh, kvoodid uh, ja maksimaalne lubatud püügikogus ei ole muidugi ideaalsed reguleerimisvahendid, aga võib-olla võiks selle poliitika uuesti läbi vaadata. väga lihtne on öelda, et um, me peame lahti saama praegusest äh, mere tagasiviskamise süsteemist, aga me teame kõik, et nullini me tagasiviskamist ei suuda viia. ning ähm, kui kaaspüük tekib, siis peaks mingisugused kompenseerivad mehhanismid olema samuti tuleks toetada Euroopa tasandil vesiviljelust. praegusel hetkel impordime me kolmandatest riikidest kalu, aga me võiksime sel, eh, seda vältida, toetades kohalikku vesiviljelust. tuleb arvestada olemasolevaid teadmisi, eh, võib-olla mitte teaduslikke, kuid eh, kalameeste teadmisi ka teadlased peaksid arvestama niisuguste traditsiooniliste teadmistega eh, ja võib-olla saaks sellega mingisuguse juriidilise raamistiku lõpuks anda. kui rääkida ülekantavatest kvootidest, siis meil muide ei ole kaasotsustusõigust selles, kui seda soovitakse sisse viia, siis selle peavad küll lahendama liikmesriigid ise ja ma tean, et see liikmesriik, mida mina esindan, ei soovi niisugust süsteemi, meie tahame vanamoodi edasi minna. samuti ei saa ka äh, äh välistada äh, varasemat äh, pensioniiga kalandussektoris, öelda, et meil ei ole raha. me teame, et et kui kalamees on viiekümne viie aastaselt äh, oma äh, võimalused ammendanud, siis peaks tal olema võimalus pensionile jääda ja äh, see aitab ka uutele inimestele töökohti leida. tahaksin veel kord öelda, et paljud liikmesriigid on siiski ühistel seisukohtadel ja ma toetan kõiki neid, me suudame, soovime neid arvestada. ja nüüd härra Garcia Dias. suur tänu. mina esindan äh, Hispaania Rahvaparteid kalanduskomisjonis ja mm, tulen Galiitsiast. kui te nüüd lubate, siis sooviksin teile meenutada, et äh, käesolev aasta on äh, Saint-Jacques kompa-, euh, euh, de Compostela mm, aasta mm, ning äh, miks mitte sellega seoses rääkida ka äh, kala, äh, kaladest, kalandusest. muide, meie oleme Euroopa Liidus kõige suuremad kalatarbijad Hispaanias sõltuvad terved piirkonnad ainult kalandusest ja loomulikult huvitab meid tänane va-, äh, arutelu väga. proua Trujillo, äh, minu kolleeg, toonitas ka, kui tähtis äh, on Hispaania eesistumise ajal vastu võtta olulisi mm, otsuseid, meil on toimunud juba Coruña ja Vigo kohtumised, ning äh, kui te soovite, äh, annaksin teile ka lugeda enda ettevalmistatud äh, dokumente. minu kolleeg, komisjoni esinaine Carmen Fraga on olulise panuse andnud tänasesse debatti ja muide, praegu ei toimu eh, valitsustevaheline arutelu, kalanduspoliitika reform puudutab kogu ühiskonda kala- ja seetõttu peavad kõikide liikmesriikide kalandussektorid osalema. dokumendis, millest ma äsja rääkisin, on kajastatud Äh, neid meetmeid, äh, mida ka äh, minu senati kolleeg esitas, tema tunneb samuti kalanduse probleeme väga hästi. seega, nagu siin juba öeldi, meil on tähtis, et kalanduspoliitika peab arvestama sotsiaalaspekti, majandusaspekti, aspekti ja ökoloogilist aspekti. samas ei tohiks ühtegi aspekti teisele eelistada. samuti oleks vaja mõelda, millised võiksid olla diferentseeritud meetmed väikepüügi kaitsmiseks oluline on defineerida, mis on äh, väikelaevastik või väikepüük. Äh, kas äh, see puudutab üksikkalapüüdjaid, austripüüdjaid, samuti ei tohiks ära unustada sotsiaalset ühiskonna struktuuri ja sotsiaalset aspekti kalanduspoliitikas. samuti oleme teinud ettepanekuid suhtelise stabiilsuse ning ülekantavate kvootide kohta. kuulen härra Kallageri telefoni ikka ja jälle, võib-olla saaks selle telefoni kuidagi välja lülitada. ja samuti eh, tuleb arvestada selle hinnaga, mida peavad maksma tarbijad. ühenduse laevastikku tuleb kindlasti ka rahvusvahelises vetes kaitsta, aga kahjuks rohkem aega pole, pean lõpetama. järgmisena saab sõna Euroopa eh, Parlamendi esindaja Šotimaalt. härra Hatton, teil on sõna. Um, suur tänu, nagu te ütlesite, mina esindan siin mereriiki Šotimaad, seitsekümmend protsenti Suurbritannia kalandussektorist asub Šotimaal, Šoti vetes, mis annavad siis või mis moodustavad siis umbes kakskümmend protsenti Euroopa Liidu vetest, aga võib-olla teile tuleb üllatusena, et šotlased äh, pole Euroopa Parlamendis sugugi esindatud. Äh, kahjuks aastate jooksul on minu ja ka kolleegide äh, kogemus see, et et väga sageli ei priori-, Äh, ei, ei anta prioriteete regioonidele kalandussektorites. aga peaaegu kõik sõnavõtjad on öelnud, et äh, kalandussektori haldamine regiooni tasandil on väga hea mõte. väga palju on räägitud siin äh, vahetatavatest kalandusõigustest räägitud, väga palju on seda teemat kommenteeritud, olen kuulnud palju skeptikuid, aga vähemalt või, või vähemalt komisjoni pakutud ülekantavate kalapüügiõiguste suhtes ollakse skeptilised. ma mõistan volinikku, kes soovib liikmesriigiti kalapüügiõigusi kaitsta, aga mina usun, et kui tõesti Euroopa tasandil tehakse ettepanek ülekantavate kalapüügiõiguste kohta, siis ähm, see eriti kaua ei, ei kesta. inimesed muidugi ütlevad, et meil on ühisturg ja siis peavad olema ühised kaubeldavad õigused. komisjon on Taani toonud näiteks kui eduka riigi, kes kasutab ülekantavaid kalapüügiõigusi, aga mina arvan, et edu tuli ainult tänu sellele, et Taani ise otsustas, otsustas Taani enda jaoks ja Taani loomulikult teab ise kõige paremini, mis talle kui mereriigile on kasulik. väikekalapüügist rääkides, olenemata sellest, kas meil on ülekantavad õigused või mitte, kas meil on rannapüügi definitsiooni või mitte, peame me kaitsma rannapüüki ja, ja väikelaevastikke, väikepüük püüdjaid. sõnavõtjad rääkisid siin ähm, väikekalandusest, aga äh, väikekalandus näiteks Küprosel võib ka väga palju erineda väikekalandusest äh, Šotimaal. väike, äh, väikesearvuline kogukond võib ära elada näiteks mingisugust eh, tänu paarile suurele laevale, aga Šoti, vabandust, Küprosel võib eh, väike kalapüük näha välja hoopis teistmoodi, seetõttu peaks eh, kaaluma, millist väikekalandust või rannapüüki kaitsta. mereriigid, kellel on kalandusriigid bioloogiliselt tundlikes piirkondades peavad äh, kindlasti rakendama adekvaatseid meetmeid mm, piirkondade kaitseks, sellepärast et äh, äh, merekeskkonna kaitsest saame me, me kõik kasu. härra Kadek ütles oma sõnavõtus, et väga raske on saavutada mingisugust ühtset poliitikat, äh, mis edukas oleks, minul on kahekümne seitsme aastane Šoti kogemus ja see, äh, äh, see näitab ka seda. miks mitte siis kuulata ära mereriikide enda ettepanekud, kes tegelikult on kõige rohkem huvitatud edukast merekeskkonna ja kalaressursside kaitsest omaenda ja kõigi teiste tuleviku huvidest. tänan! Eh, see on teine võimalus igatahes. järgmisena saab sõna Hispaania senati nimel härra Vicente Janus. suur tänu teile, proua eesistuja. mina esitan, esinesin Hispaania senati. ning sooviksin rõhutada eh, kalanduspoliitika ja rohelise raamatu äh, sotsiaalset aspekti. seoses ülejäänud küsimustega, mis tuleks esile tõsta, on äh, oluline just kalanduspoliitika sotsiaalne aspekt, me peame leidma võimalusi sotsiaalse dialoogi tõhustamiseks, äh, samuti initsiatiivide toetamiseks noorte seas ja samuti ka kindlate eh, turvaliste tingimuste eh, loomiseks kalalaevadel mis puudutab vesiviljelust, siis eh, kalandustoodete nõudluse kasvamine üle kogu maailma võimaldab meil juba ette öelda, et vesi, vesiviljelus peaks olema heaks lahenduseks nõudluse rahuldamiseks. ning Hispaania eh, soovib hästi eh, planeeritud ja samuti keskkonnasõbralikku kalanduspoliitikat, mis oleks jätkusuutlik ja mis aitaks tarbijate lauale tuua kvaliteetse kala. meil on vastu võetud omapoolne pöördumine Euroopa Parlamendi ja Komisjoni poole mm, ühe ühtse kalanduspoliitika tuleviku osas, mis puudutab siis konkurentsivõime suurendamist, jätkusuutlikku arengut ning paremat kontrolli ja haldust. peame garanteerima eh, vesiviljeluse rolli kalanduspoliitikas. see peaks olema kalanduspoliitika integreeritud osa. see peaks olema lausa selle lahutamatu osa. ning selles osas oleks oluline välja töötada vajalikud meetmed selleks, eh, et eh, vesiviljelus oleks lahutamatu osa meie turust, tal esitataks samasuguseid nõudmisi kui kalapüügile meie oleme rahul, et Euroopa Komisjon sellele küsimusele tähelepanu pöörab, kuid samas eh, eh, tuleb seda eh, olulist aspekti komisjonile meenutada igal võimalikul juhul. samuti tuleks rõhutada rannapüügi tähtsust. tegu on lahutamatu osaga kala, kalandussektorist. me Eh, peame mõtlema ka selle peale, milliseid eh, kontrollimeetmeid kasutada ning samuti ka sellest, eh, kuidas oleks võimalik väikekalapüüdjatel oma tööd, oma, oma saaki müüa, samuti kuidas kaasata noori väikekalapüüdjate hulka ja samuti tuleb garanteerida ka väikepüüdjate julgeolek. tänan järgmisena palus sõna proua Patrus, ma annan teile viimasena sõna, aga nüüd saab sõna proua Roodust. aitäh, proua esinaine, minagi sooviksin tänada meie külalisi ma arvan, et äh, see oli väga hea töökorraldus ja see näitab ka seda, et äh, parlament võtab oma kaasotsustusõigust väga tõsiselt. väga oluline on see, et meil on võimalust kohtuda oma partneritega liikmesriikidest. Rootsi kolleeg rääkis äh, jätkusuutlikkusest, mis on vajalik ka majanduslikust seisukohast, sest kui meil on jätkusuutlikkus äh, kalandussektoris, ainult siis on meil võimalik seda ühtset vara säilitada. nii et me saaksime selle edasi anda oma lastel, lapselastele, et nad endiselt teaksid, mis kala on. sest kui me vaatame WWF-i andmeid, siis nad räägivad kaheksakümne kaheksa protsendisest ülepüügist, liigpüügist ja seda me peame silmas pidama oma kalaliikide säilimise seisukohast et vaatama, kuidas on võimalik töökohti säilitada, traditsioone säilitada. tulevikus on meil vaja integreeritud äh, lähenemist merele ja kaladele, me näeme, kuivõrd seotud kõik on, näiteks äh, naftapurgad, äh, kui naftalekkega on tegemist, nagu praegu USA-s. kõik see, mis seondub transpordisektoriga ka see on seotud kalavarudega. paljud on rääkinud vesiviljelusest, räägime siin kümneaastasest perspektiivist, kuid praegu vesiviljelus on veel lapsekingades ja meil oleks vaja paremat planeerimist, tagamaks, et looduskaitsereeglid, keskkonnakaitsereeglid ka kehtiksid muidugi peame mõtlema ka turismindusele ja teadusuuringutele. me kuulsime seda, et me kasutaksime enam selektiivset varustust, et meil ei oleks liialt palju ka-, liiga palju kaaspüüki, nii et seadmeid ja neid võrke, mida kasutame, peaksime kindlasti vaatama, et investeerima neisse enam, selleks et kaaspüügi vältida jätku suutlikkus eeldab muidugi ka korralikke inspektsiooni ja kontrolli meetmeid. et meil on ju ainult sada kakskümmend ehm, kalandusinspektorit Euroopa Liidus. et me peame finantsministreid ehm, veenma, et enam selle inspekteerimisele vahendeid ehm, kulutataks mitmeid aspekte on kalanduspoliitikas, mis on kõigile huvi pakkuvad. Andres Pare oli äh, variraportööriks ja ta on taganud ka selle, et sotsialistide seisukoht on enam nähtaval. härra Tiksling. ja äh, Ja, det är Larsson som pratar nu. Tyskland, han fick ordet förut så vi bytte, bytte roller där ett tag härra Larson äh, rääkis ja nüüd äh, siis võtan mina sõna. tahaksin tänada esinaist äh, selle võimaluse eest täna siin osaleda koosolekul. see on olnud väga huvipakkuv mõttevahetus, kuid samas veidi ka muret tekitav. tundub, nagu me jagaksime laiali mingit kalavarust, mida meil tegelikult ei ole. me ju teame ajaloost, kaheksat kümnest liigist ähm, püütakse üle, üle ekspluateeritakse Euroopa Liidus mul oli hea meel kuulda seda, et kom-, volinik ütles, et enam lammutamisel, laevade laiutamisel ei peaks minema raha ega ka kala, kalastamise kolmandates riikides ja meil ei peaks olema ka enam riigi toetusi. see kõik on takistanud tõhusat tegu, tegutsemist selles vallas keegi meist äh, ei tahaks kindlasti koju minna ja öelda, et see kõik peaks jätkuma nii, nagu ta siiani on toiminud. meil on vaja poliitilist julgust, kui me räägime siin majandus-, sotsiaal- ning keskkonnadimensioonist, siis kõigel sellel tõepoolest äh, kaanduspoliitika mm, rajaneb ja kui ühte nendest mõõtmetest ei ole, siis äh, läheb see poliitika uppi. ja kindlasti keskkond peaks olema põhiliseks äh, keskseks mõõtmeks meil oleks integreeritud merepoliitika kui äh, kalavarud on ühtseks ühiseks varaks, siis kuidas me saame seda müüa, me ju ei oma seda. mitmeid huvitavaid äh, seisukohti avaldati ähm, vesiviljeluse kohta. ka vesiviljeluse puhul on oluline see, kuivõrd jätkusuutlik ta on. meil on vaja ka toitu vesiviljeluskaladele. Euroopa Liit peaks selle kõige arendamisse väga ettevaatlikult suhtuma, peame väga ettevaatlikud olema, mida me toetame on toimunud mitmeid arutelusid, kuid kõige olulisem siiski on see, et me vaatame keskkonnaalast jätkusuutlikkust, sest kui meil räägime siin ainult kalanduspoliitikast, siis ei ole meil võimalik seda jätkusuutlikkust kuidagi saavutada. nii et meil on vaja midagi jätkusuutlikku härra Kuhn, Saksa saadik, palun teile sõna. Äh, tänan teid, proua eesistuja. tegu on väga olulise aruteluga. on väga hea, et meil on võimalik kokku puutuda äh, rahvusriikide esindajatega. ma arvan, et äh, asjad on vaja selgeks rääkida. ma vaidleks vastu rohelistele, nad ütlevad, et me ei tohiks langetada otsuseid, võttes aluseks äh, ainult ähm, teadus, teadusandmed, teaduslikud andmed. meie siin rikkas Euroopas lubame endale täiesti sellist kalanduspoliitikat, mis on täiesti võrreldamatu sellega, mis toimub ülejäänud maailmas. meil on suur, meil on suur turg, meil on viissada miljonit tarbijad, me e, tarbime viissada, me tarbime sada miljonit tonni kala aastas ja ise me suudame toota kõigest kaks miljonit. me peame tegema kõik selleks, et imporditud kalale vastaks meie standarditele. samas aga räägime liikide kaitsest. Soomes ja mõnis teises eh, Põhjamaa riigis elab eh, hüljes, kes eh, sööb päevast tohutul hulgal kala ja kormoranid, kes ei ole enam ohus ja kes söövad samuti tohututes kogustes kala. Šoti kolleegid näiteks, kui me külastame Šotimaad ja näeme sealseid ähm, hülgeid, kes söövad samuti kilode kaupa kala päevas. ja siis me räägime samas selles, et vaestelt riikidelt võtame nende kala ära, kui me nendega kalanduslepingut sõlmime. no räägime asjadest siiski võimalikult selgelt härra no, Rumfi rääkis äh, Saksa kalanduspoliitikast. ja noh, katsun öelda võimalikult rahulikult, et Euroopa on üks tore koht. meil on tohutult pikk rannajoon, turism on samuti väga oluline ning äh, suhted äh, rannapüügi ja turismi vahel on väga olulised, me peaksime neid kindlasti toetama. suur tänu teile, järgmisena saab sõna meie külaliste poolt viimasena härra, härra Krutšikovski poolest. pani przewodnicząca szanowni koleżanki i koledzy parlamentarzyści proua esinaine kolleegid liikmesriikide parlamentidest. tänase arutelu käigus on väga palju olulist juba öeldud, ma ei taha seda üle korralda, korrata üks oluline asi, mis siin välja tuli, oli see, et kalaressursse tuleks korralikult hallata, süsteemid peavad usaldusväärsed olema ja seetõttu arvan, et teaduslikult põhjendatud regioonide eh, pädevusel rajanev poliitika on väga tähtis, see aitab eh, otsuse tegemisprotsessi mõjutada, kaasa saavad rääkida ka kohalikud omavalitsused, regioonide valitsused ning väga oluline on ka solidaarsuse põhimõte. kindlasti suudab rohkem ära teha koostöös. Lissaboni lepinguga seoses tuleb meil järjest uusi äh, küsimusi lahendada ning äh, erilise tähtsuse omandavad kindlasti regioonid ja kohalikud omavalitsused. loodame, et tänaseid seisukohti alati võetakse arvesse, ei kuulata ära mitte ainult siin, vaid ka kuuldakse väljaspool seda koosolekusaali. mõistan neid, kes kõnelesid vajadusest väikepüüdjaid kaitsta, rannapüüki äh, toetada rohujuure tasandil äh, peavad kalamehed ja teised põllumehed suutma ennast kaitsta suurtööstuse eest ja tööstusliku kalapüügi eest ran-, rannapüügis. arvan, et niisugune lähenemine on õige. suur tänu! suur tänu! proua Patraki saab sõna ja mina samuti kui komisjoni esinaine. ma Mm, vaata, et ma kolmest minutist kauem ei räägiks. ma tuleksin selle juurde, mida ütles proua Patranius. ma arvan, et see on viimane võimalus läbi viia suur kalanduspoliitika reform, kui me soovime, et äh, kalapüük tulevikus jätkuks. teiseks, äh, meil on äh, väga suured probleemid kalanduses, millest esimene on ähm, liialt suur püügivõimsus, see on probleem mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal maailmas. sellega seesus peab ütlema, et see on olnud ka suur probleem meie kalanduspoliitika juhtimisel. nii et ma ei saa aru, miks soovitakse äh, sarnast äh, kalapüügimeetodit jätkama, jätkata. me peame olema paindlikumad ja siin tuleb arvesse võtta kahte olulist aspekti, mida oleks lihtne eh, kontrollida. parlamendis eh, me toetame eh, kalapüügivõimsuse kontrollimist ja teiseks samuti on oluline, on olulised individuaalsed kvoodi ülekanded ma arvan, et need, et e, ühesõnaga need ettevõtted, mis on suured, peavad suutma ennast ise vee peal hoida. me ei saa e, riigipoolset sekkumist alati lubada, see riigi toetuste süsteem lõpeb varem või hiljem ära. ja e, nii see ka jääb. ja need, kes soovivad selle vana süsteemi juurde jääda, soovivad riigipoolsete toetuste jätkamist, kuid see ei ole võimalus. võib äh, seda arutada võima-, seda võimalust võib arutada teatud äh, äh, sektorite juures, mille, mis ise ei suuda ennast ära elatada. traditsiooniline kalapüük näiteks. Need on välja toodud komisjoni OECD ja Maailma Toiduorganisatsiooni juures. aga e, üldiselt e, peaks toetama siiski jätkusuutlikke ettevõtteid, mis suudavad iseennast ära majandada. me peame olema paindlikud, me peame aru saama, et praegune süsteem tuleb muuta ära ja me peame kohanema erinevate kalapüügiviiside ja ettevõtetega subsiidiumite abil igal juhul ei ole võimalik midagi ära teha. ma ei taha eh, üle ajast rääkida, ma nüüd lõpetan ja annan nüüd sõna viieks minutiks Euroopa Komisjonile ja pärast seda eh, proua Patraniusele ja siis eh, võtame otsad kokku. härra Penjas, teil on sõna. suur tänu teile. Teil on viis minutit ja pärast annate mulle kolm minutit veel kokkuvõtmeks sõnaaega. Teie kui hea ametnik oskate kindlasti väga lühidalt rääkida ja oskate vastata enamusele küsimustele siin viie minuti jooksul. suur tänu, ma arvan, et siin väga palju vastuseid ei ole anda võimalik. sooviksin lisada seda, korrata seda, mida ütles volinik. nimelt, et meil on tõepoolest vaja sellist süsteemi mis suudaks kalandussektori väljakutsetele vastu astuda järgmise kümne aasta jooksul. ja samas see peab olema süsteem, mis äh, ei toimiks aastal kaks tuhat kolmteist ainult, vaid mis näeks ette ka võimalikud raskused ja probleemid Euroopa kalanduses kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks. sooviksin öelda, et ehkki tõepoolest komisjonis toimub praegu arutelu ja me eil ei ole, meil ei ole veel välja töötatud väga konkreetseid mõtteid, eh, nagu öeldud, mille proua Tamanak ise esile tõstis, kui hoolimata sellest peab ütlema, et eh, oleme väga huvitatud kõikide ideede ärakuulamist, eh, me oleme arvesse võtnud väga paljusid huvitavaid ideid, mis siin välja öeldi ning äh, komisjon kindlasti analüüsib neid väga tähelepanelikult, suur tänu teile! suur tänu ja proua Petrel! Eh, aitäh! kui ma sõna soovisin, siis eh, soovisin seda Portugali esindajana. ja mõned kolleegid on mulle andnud äh, teatud äh, õigusi raportöörina. Äh, kui nüüd rääkida sellest, meil on kõige suurem eksklusiivne kalastustsoon Euroopa Liidus, siis ei ole üllatav, et kalalaevade vähendamine oli eriti suureks probleemiks just minu regioonis raportöörina andis esinaine mulle äh, sõna ja ütleksin, et tänane õhtupoolik oli minu jaoks äh, väga huvitav. see äh, peegeldas ka seda laia konsensust, mida olin juba varem täheldanud. me oleme kõik teadlikud sellest, kuivõrd oluline ülesanne on kalanduspoliitika reform. see tee ei saa olema kerge ja peame julgust koguma, enne kui sellel teele as-, asume. tahaksin puudutada ühte aspekti, mis tuli selgelt kõnelejate sõnavõttudest välja. ehk siis ähm, ülekantavad kalastusõigused. see on äh, vastuoluline teema sedagi oleks võimalik äh, lihtsam nii lahendada, kui me enam pööraksime tähelepanu regionaliseerimisele. kui meil oleks mingi mudel regionaliseerimisele, mis oleks piisavalt laiapõhjaline ja kaasav, siis äh, paljud teemad, mis on vastuolulised praeguses äh, staadiumis, nendel oleks võimalik soodsam vastus leida, näiteks haldusmudelid, meil on muidugi vaja suuremat paindlikkust, äh, me ei saa jätkata samamoodi kuni senini, kuid kellel on see viimane sõna otsuste langetamisel? kui me soovime tõelist regionaliseerimist, siis äh, peaks neid otsuseid langetatama detsentraliseeritult ja see laieneb äh, ka eristusele väikepüügilaev-,